Euh, kallid kolleegid, tere hommikust. meil on mulje, et me nägime üksteist juba väga palju aega tagasi, kuid tegelikult äh, oli see just enne suvepuhkust. ja nüüd oleme siin tagasi ja hakkame uuesti tööga pihta. päevakorra kohta sain härra Dardenilt edasi lükata hääletamine Euroopa va-, vaesuse sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse tegevusprogrammi kohta ja tahaksin, et me selle palve ka vastu võtaksime. see on siis neljateistkümnes punkt, seega käsitleme täna üheksandat päevakorrapunkti ja siis neljateistkümnenda lükkame edasi. tegemist on ühe Euroopa Komisjoni põhilise eesmärgiga Euroopa Liit kahe tuhande, kaks tuhat kahekümne raames ja loodame, et kui meil on rohkem aega selle teemaga tegeleda, siis me saame ka paremaid tulemusi seega, kui vastuväiteid ei ole, siis olen ma otsustanud. meie ülekannet äh, kantakse ka internetis üle, nii et ärge liiga palju nägusid tehke, kui te sõna võtate. meil on ka sekretäriaadi poolt välja töötatud dokument ja kolmas ja veel üks dokument. naiskomisjoni raporti kohta. meil on ettepanek koordinaatorite poolt rakendada lihtsustatud protseduuri, kui me selle teema üle arutame ja koordinaatorid otsustasid teisel septembril esitada resolutsiooni ettepaneku, et seda koos äh, raportiga läbi vaadataks. tööhõivekomisjonile andis äh, Poola eesistuja teada, et äh, ettepanek on blokeeritud nõukogus, kuid oktoobri lõpus pärast Läti valimisi võib olukord muutuda. mulle tundub, et on oluline ajakavast kinni pidada. et me saaksime pikendada naiskomisjoni toimimist ilma läbirääkimisteta praegu püüame seda mehhanismi lihtsalt pikendada ja teen ettepaneku ajakavast siinkohas kinni pidada. tahaksin teile ka teada anda muudatustest siin komisjonis, sest meie kallis Erika lahkub kahjuks meie hulgast ja kõigil on selle pärast väga kahju. ja äh, tahaksin äh, kõigi poolt talle öelda, kui kõrgelt me oleme temaga koostöö tegemist hinnanud, tema rahulikkust, professionaalsust, suur tänu talle! kindlasti on meil võimalus ka seda meie õhtusegi ajal üle korrata. ja meil on siin uus liige Severin Kaia. palun, kas te saaksite püsti tõusta, et kõik teid näeksid? see on siis teie esimene proovilepanek siin, aga tere tulemast igal juhul meie päevakord näeb ette kolmanda punkti all muudatusettepanekute läbivaatamise arvamuse kohta, mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve projekti ja mille kohta ma tahaksin teha paar märkust, kui ma õige lehe üles leian Ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi. Alors, euh, donc, s'agissant. nagu eelmiselgi aastal on meil kaht tüüpi arvamus. esimene, mis puudutab arvamust ja teine, mis puudutab muudatusettepanekuid. mõned fraktsioonid, eriti Rahvapartei, teevad mõnikord ettepanekuid ainult ühe dokumendi kohta, kuid põhimõtteliselt peaks tegema mõlema kohta ettepanekuid. kuid oleme siiski püüdnud siin kõiki ettepanekuid optimiseerida, meil on siin kakskümmend kaks muudatuse ettepanekut, kümme Roger Helmerilt, mis puudutavad põhiliselt kulutamise tõhusust ja mul on hea meel teile teatada, et ma suurt osa ettepanekutest ka toetan. rohelised on esitanud samuti ettepanekuid, mis puudutab, puudutavad näiteks noorte tööhõivet ja sotsiaalpartnereid ja ma toetan neid. proua Arkini ettepanekud samuti ei tekita probleeme. meil on siin veel äh, teised ettepanekud kuue poolt, ainult äh, Euroopa Sotsiaalfondi suurendamiseks, kuid minu meelest see ei suurelda meie ettepaneku usaldusväärsust. meil on äh, veel üks ettepanek, mis puudutab Sotsiaalfondi muutmist äh, soodsamaks puuetega inimestele proua Bisotto on soovitanud mitte suurendada sotsiaalfondi vahendeid ja mina ise olen esitanud kaks muudatusettepanekut, kõigepealt üldhuviteenuseid puudutava neljanda foorumi kohta ja teine muudatusettepanek toetab tööinspektorite sekkumist eriti mis puudutab hooajatööliste palkamist vastuvõetamatutes tingimustes. meie üldine strateegia on arvesse võtta neid eelarve vähendamisi, mida nõukogu on ette pannud teha, kuid püüdes olla realistlik, ma ei ole teinud ettepanekut komisjoni äh, eelarveprojekti suurendada, sest see ei ole realistlik. meil on siin ettepanekud, mis puudutavad seitset miljonit eurot ja see puudutab äh, ettepanekut, äh, mille tegi proua Gönš siin on ettepanek äh, mitte öö, ähm, öö, ähm, vähendada teatud eelarveridu. teen teile ettepaneku kaasata neljanda foorumi vahendid ja samuti, mis puudutab Tööinspektsiooni, siis teeme ettepaneku suurendada võimekust. Need on muudatusettepanekud, mille tegi Rahvapartei. härra Ööri tegi need põhilises osas paljud neist äh, on komisjoni ettepanekuga kooskõlas ja ka minu ettepanekutega kooskõlas, kuid teised muudatusettepanekud on administratiivkulutuste suurendamise vastu ja siin, kui me vaatame kahekümne esimese juuli nõukogu otsuseid, siis seal mõisteti, kui oluline on struktuurifondide toetamine läbi tehnilise toe. muidugi ma ei ole nõus kõikide kahekümne esimese juuli järeldustega, kuid mis puudutab struktuurifondide toetamist just tehnilise abi osas, see on minu meelest väga oluline otsus ja seega olen teinud ettepaneku mitte toetada neid Rahvapartei ettepanekuid, eriti kuivõrd nad on vastuolus teiste muudatusettepanekutega, eh, ka nende endi omadega. tegemist on pilootprojektiga ja siin on palve muuta koordinaatorite kommentaare, siin leidsime kompromissi olgu tegemist siis noorte või töötervis ja hoiu- ja tööohutuse pilootprojektiga. härra Kastler, kes oli raportöör aktiivse vananemise raporti puhul, siin võeti kaks muudatusettepanekut tagasi ja kaks muudatusettepanekut paluvad kommunikatsiooni jaoks ette nähtud vahendite suu-, suurendamist, nii et minu meelest on siin Rahvapartei sees vastuolu, kõigepealt nad tahavad teatud administratiivkulusid vähendada ja siis kommunikatsioonikulusid suurendada. nii et äh, minu meelest me ei peaks seda muudatusettepanekut vastu võtma ja võib-olla Rahvapartei saab selle isegi tagasi võtta. mis puudutab Philippe Poulani välja toodud äh, pilootprojekti ähm, ettevõtluse kohta Euroopa Vahemere piirkonnas. see on suuline muudatusettepanek ja kui kuivõrd meil on sama muudatusettepanek e, ITF-i vahendite suurendamiseks, ma loen e, selle muudatusettepaneku ette, seega algne ettepanek on öö, e, suurendada ITF-i vahendeid, toetamaks meie partnerriike Euroopa Vahemere piirkonnas, suurend-, parandamaks tööturgu ja edendamaks sotsiaalset dialoogi ja teen ettepaneku lisada sinna lõppu and vocational training system promoting social dialogue and supporting etendada ja etendada ka ettevõtlust ja innovatsiooni. meil on ka kaks kuuepoolset muudatusettepanekut, mis ei ole realistlikud minu meelest ja ma neid ei toeta. vabandan, et minu sõnavõtt oli pisut pikk, kuid tegemist on olulise aruteluga ja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 Szeretném különösebb értelemben. jah, üldises plaanis olen nõus sellega, mida te ütlesite. ei hakka detailselt kõike arutama, kuid tahaksin siiski paar märkust teha olgu tegemist äh, eelarve suurendamise või vähendamisega, see sõltub juba maitse küsimusest. meil on viieteistkümnenda juuli nõukogu järeldused ja me oleme siin ajakavast pisut isegi ees. igal juhul suur tänu, et te kõiki erinevaid märkusi arvesse võtsite mis puudutab aktiivse vananemise aastat, siis on selge, et me tahaksime rohkem vahendeid saada. ja kui te isegi selle ettepanekuga nõus ei ole, siis vähemalt ärge olge selle vastu, nii et lõpuks meil võib-olla ikkagi õnnestub oma eesmärgid saavutada. mis puudutab koordineerimist, siis sellest me oleme juba rääkinud ja see idee, mille eest te siin seisate, on meie meelest väga oluline. igal juhul kavatseme me samas liinis jätkata ja kui meil see seekord ei õnnestu, siis õnnestub see ehk järgmise eelarveperioodi puhul. igal juhul püüame teha nii, et need ideed, mis me siin välja toome, oleksid ka realiseeritavad. nii et üldiselt oleme selle ettepanekuga nõus. aitäh, et äh, te omapoolsed märkused tegite. Señora presidenta, con mucha brevedad para decirle que el grupo socialista. jah, ma teen väga lühidalt. sotsiaaldemokraatide fraktsioon kavatseb toetada need, need, seda kahte raportit, nii muudatusettepanekuid kui, kui siis ka raportit ennast, kuulsin teie ettepanekuid ning ma olen tõesti teiega nõus, et praegu on tõesti Euroopa jaoks ajalooline hetk. meil on vaja järjekindlust selle vahel, mida me ütleme ja mida me teeme. nõukogus toimuv peab leidma vastukaja ka siin, me peame aitama liikmesriikidel kasutada kõiki vahendeid tõhusalt selleks, et liikmesriigid suudaksid oma probleemidega toime tulla. meil on vaja äh, äh, arvudele tähelepanu pöörata, me peame hoolitsema selle eest, et äh, nõukogu saaks aru, et parlamendi ettepanekuid, parlamendi ettepanekud tuginevad tehnilistele ja faktilistele andmetele, aitäh! aitäh! ka mina teen väga lühidalt. vabandust, vabandust. Não havia problema, podia ser, eu podia falar. hästi, ma oleks võinud ka oma sõna järgi oodata, aga aitäh, et mulle siis praegu sõna andsite ma tahtsin lihtsalt öelda, et need ettepanekud, mis meie esitasime, peavad arvestama ka tegeliku olukorraga meie riikides, peavad arvestama sotsiaalse olukorraga, sellega, et sotsiaalne olukord harvene, halveneb, tööpuudust ja vaesust on rohkem. seetõttu on meil vaja ka eh, palju suuremat sotsiaalset toetust kahjuks aga see eelarve sellist vajadust ei peegelda. see eelarve ei äh, pööra tähelepanu ebavõrdsu-, suurenevale ebavõrdsusele ja sotsiaalsele olukorrale paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka minu koduriigis. seetõttu on meie ettepanek äh, nõuda, et pöörataks palju suuremat tähelepanu sotsiaalküsimustele ma saan küll teie seisukohast aru, äh, proua äh, esimees, aga minu arvates äh, te ütlesite, et see on ebarealistlik. meie arvates ei ole asi ebarealistlik. sellepärast, et meie ettepanekud peegeldavad tegelikku olukorda paljudes liikmesriikides, sealhulgas minu koduriigis ja sellele tahtsingi teie tähelepanu juhtida. nüüd proua Haakin aitäh, ma teen väga lühidalt, sellepärast et me toetame neid kahte dokumenti. tahaksin juhtida tähelepanu vaid paarile asjale. mina toetaksin piisavat eelarvet ja ei nõuaks eh, eelarvevahendite suurendamist. mul on eh, probleeme muudatusega seitseteist. siin räägitakse globaliseerumisega kohanemise fondist ma ei näe siin põhjust, miks me peaksime nõudma täiendavaid vahendeid ja mis eelarvet tervikuna puudutab, siis meie toetame eh, seda, mis te ütlesite, aga me ei toeta härra Öörit ja arvame, et eelarvet aktiivse vananemise jaoks tuleks suurendada, aitäh! Euh, bien, alors s'il n'y a pas d'autres intervenants. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. kas kõigil on hääletamiseks kaart kaasas? seega me võime hääletama asuda. kõigepealt hääletame siis arvamuse üle tahtsin veel öelda, et te võiksite, et mina toetan muudatusettepanekuid viis ja kuus, kui neid äh, võetakse kui lisasid. nii et kui te soovite äh, raportööri liini järgida, siis äh, käsitlege neid muudatusettepanekuid kui lisandusi enne e, kui me läheme esimese muudatusettepaneku e, hääletamise juurde, mina olen vastu, kes on poolt, kes on vastu? E, seega on tagasi lükatud muudatusettepaneku teine, mina olen vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanekut proua Harkinilt, mina olen poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud Äh, viies muudatusettepanekut härra Helmerilt, mina olen poolt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. neljas langeb ära. kuues muudatusettepanek, äh, mina olen äh, poolt, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud seitse ja üheksa langevad ära, kaheksas muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime üle. kontrollime, et aparaadid töötaksid, et kõigil on kaart kaasas kas kõik hääletasid? deux socialistes en plus, c'est ça Alors allons-y. Le vote est clos. hääletamine on lõppenud, seitseteist poolt, üheksateist vastu, üks erapooletu, tagasi lükatud ühe häälega härra Steven Hughes, te jõudsite väga hilja kohale, aga kahjuks ei õnne, oleks teil niikuinii õnnestunud äh, midagi muuta. kümnes muudatusettepanek. mina teen ettepaneku jääda erapooletuks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd mingi arv arvud, ei, siiski läheme edasi. pärast teist lõiget on proua Turuneni suuline muudatusettepanek, see on teil siin ka kirjalikult esitatud, mina olen poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas lõige, üheteistkümnes muudatusettepanek, mina olen vastu, kes on poolt, vastu. kontrollime üle. hääletamine on avatud. proua Reiner on vastu. kas kõik on saanud hääletada? viisteist poolt kakskümmend kaks vastu, seega tagasi lükatud. kolmas lõige, muudatusettepanek number kaksteist, roheliste poolt, kes on poolt, vastu, vastu võetud, pärast kolmeteistkümnes muudatusettepanek, mina toetan, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. neljateistkümnes, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viisteist, mina toetan, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viies lõige, muudatusepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsmes lõige muudatusettepanek üheksateist härra Helmerilt, mina olen vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kohe kümnes muudatusettepanek, mina olen vastu, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle see on très mauvais amendement, euh, pardon. tegemist on väga viletsa muudatusettepanekuga. kas kõik said hääletada? proua Regner, teie olete vastu. seega seitseteist, seitseteist tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks härra Helmerilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõige kaheksa, kahekümne teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. hääletame nüüd elektrooniliselt kogu teksti üle. hääletamine on avatud. proua Regner hääletab ka poolt. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis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 Voilà. nüüd läheme siis arvude hääletamise juurde. Alors, euh, nous en venons à la partie la plus euh, importante. nüüd siis kõige olulisem osa eelarve juures ju ikkagi ja alustame muudatusettepanekust kuus tuhat kuussada kakskümmend seitse, arvud poolt, vastu, alustame uuesti, kolleegid. muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kakskümmend seitse, poolt, hääletame siis arvud üle, kolleegid, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seega see kommentaar või märkus äh, langeb ära. kuus tuhat kuussada kolmkümmend kaks, kes on äh, komisjoni teksti tagasitoomise poolt vastu, äh, poolt <laughs> vastu, erapooletud, see vastu võetud, muudatusettepanek kuus tuhat kuussada üksteist härra Üürilt, see langeb ära ja seega järgmisena kuus tuhat kuussada kaksteist härra Jüri poolt. raportöör on vastu. alustagem uuesti. poolt hääletusel kuus tuhat kuussada kaksteist. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kuussada kolmkümmend neli poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. vastu võetud, äh, parandab esimees. kuus tuhat kuussada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada kolmteist äh, nõutakse kontrolli, kontrollime. kuus tuhat kuussada kolmkümmend viis. kas kõik jõudsid äh, hääletada, hääletus on suletud, kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu, täiesti selgelt vastu võetud, kuus tuhat kuussada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus tuhat kuussada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada neliteist poolt vastu ja erapooletud tagasi lükatud. kuus tuhat kuussada viiskümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. kuus tuhat kuussada kolmkümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletu vastu võetud. kuus tuhat kuussada seitsekümmend neli poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. kuus tuhat kuussada kuussada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus tuhat kuussada kuuskümmend kolm poolt, vast-. seega, muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kuuskümmend kolm, siin on suuline muudatusettepanek, mis, äh, millega siis lisatakse natuke veel raha juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuussada, kuussada kakskümmend üks ja kuussada kuuskümmend nelikümmend äh, langevad välja, sellepärast et me võtsime vastu kuus tuhat kuussada kuuskümmend kolm muudatusettepaneku, seega nüüd hääletusele kuus tuhat kuussada kakskümmend kaks, kus on ainult märkus, hääletame märkuste üle, poolt, äh, see on Euroopa Sotsiaalfondi kohta ja vastu, erapooletud, vastu võetud need märkused nüüd muudatusettepanek kuussada kuussada kolm härra Öörilt ja kuussada kuuskümmend, kuus tuhat kuussada nelikümmend üks, need on identsed summad poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd äh, sama lugu äh, kuus tuhat kuussada viisteist ja kuus tuhat kuussada nelikümmend kahe muudatusettepanekuga sarnased tekstid poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. nüüd kuus tuhat kuussada seitsekümmend viis proua Figueiredolt poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuussada, kuussada kaks ja kuussada kuuskümmend kolm on identsed, poolt, vastu, vastu proua esineja vabandab, kuus tuhat kuussada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada neli langeb ära. märkus eurose kohta kuus tuhat kuussada kakskümmend kolm siin on tegemist märkusega, kes on selle märkuse lisamise poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kuus lisandusega aktiivse vananemise aasta kohta poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda palun elektor-, elektrooniliselt, kolleegid, kuus tuhat kuussada kuus. hääled on suletud. kakskümmend üks kolleegi poolt, neliteist vastu, kaks erapooletut, see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kuus tuhat kuussada seitse võeti tagasi, seega nüüd kuus tuhat kuussada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kakskümmend kaheksa. hääletusele läheb siin vahendite reservi suunamine ra-, äh, raportöör on vastu, kuid poolt, vastu erapooletud. tundub, et see on vastu võetud, kontrollime igaks juhuks. kui jõudsite hääletada, siis äh, sulgeme hääletuse. kakskümmend poolt neliteist vastu, tõesti, vastu võetud ja nüüd siis järgmisena märkus suulise muudatusettepanekuga kes on selle märkuse poolt, poolt vastu, poolt, vastu, erapooletud, see märkus jäi vastu võtmata. nüüd muudatusettepanek ähm, kuus tuhat kuussada kakskümmend üheksa võeti tagasi ja seega kompromiss A kõigepealt hääletusele, kõigepealt arvud poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud ja nüüd märkus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada kolmkümmend langeb ära sellega seoses, jõuame kompromiss B-ni, märkused poolt, vastu, erapooletud, märkused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus tuhat kuussada kolmkümmend üks langeb seega ära, kuus tuhat kuussada seitseteist hääletusele, teie raportöör toetab seda, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kuus tuhat kuussada seitsekümmend kolm langeb ära, kuus tuhat kuussada kakskümmend viis täpselt samamoodi, ai, siiski, esimees vabandab, märkused muudatusettepanekust kuus tuhat kuussada kakskümmend viis tuleb siiski hääletusele, proua Turuneni märkused poolt, vastu, erapooletud, need on vastu võetud. nüüd kuus tuhat kuussada kuuskümmend seitse langeb ära, kuus tuhat kuussada nelikümmend kuus võeti tagasi ja seega hääletusel kuus tuhat kuussada kaheksateist härra Öörilt. mina toetan, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus tuhat kuussada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus tuhat kuussada kakskümmend kuus. ja arvud kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, märkused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kuus tuhat kuussada seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kuus tuhat kuussada kuuskümmend üheksa märkuste osas, või vabandust, arvude osas langeb ära, aga märkuste osas hääletame poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada kakskümmend langeb ära ja kuus tuhat kuussada nelikümmend kaheksa ka ja hääletusele seega kuus tuhat kuussada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada kaheksa ja kuus tuhat kuussada viiskümmend üks on identsed, koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada seitsekümmend, kaheksakümmend, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, märkused langevad seega ära, kuus tuhat kuussada on kaetud kompromissiga, kuus tuhat kuussada üks samamoodi, kuivõrd kompromiss B võeti vastu, kuus tuhat kuussada üheksa ja kuus tuhat kuussada viiskümmend kolm. kuus tuhat kuussada üks langeb ära sellepärast, et me toetasime kompromissi B ja sellepärast ei pea hääletama ja nüüd siis identsed kuus tuhat kuussada üheksa, kuus tuhat kuussada viiskümmend kolm hääletusele. poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kuus tuhat kuussada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada kaks arvud poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd märkused suulise muudatusettepanekuga, millest ma enne juba rääkisin, lisada siia sisse ka härra Boulansi ettepanek ettevõtluslik, ettevõtlikkuse kohta ja innovatsiooni kohta poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus tuhat kuussada kuuskümmend kuus langeb ära, eh, kuus tuhat kuussada viiskümmend kuus võeti tagasi, kuus tuhat kuussada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus tuhat kuussada kümme, kuus tuhat kuussada viiskümmend kaks on identsed, paneme hääletusele poolt, vastu erapooletud vastu võetud. nii et arvud oleme me nüüd läbi hääletanud ja lõpphääletust ei toimu. nüüd, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, teeme, teeksin ettepaneku plokis hääletada äh, kirjad globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi osas. Need on siis üks, kaks, kolm-neli Hollandi juhtumit, kui keegi vastu, vastu ei ole, siis plokis hääletame poolt, vastu, erapooletud. Need on kõik vastu võetud. peaaegu et ühehäälselt, kuid mõned jäid erapooletuks. suur tänu ja annan nüüd juhtimise üle meie e-, esimehele, aseesimehele, proua Linnile. ja nüüd läheme äh, härra Tardani raporti juurde. hääletus on edasi lükatud kuuendale oktoobrile, aga mõttevahetus kompromissmuudatusettepanekute osas toimub täna üks põhjus, miks me täna ei saa hääletada, on see, et kompromissmuudatuse ettepanekud ei olnud saadaval inglise keeles ja paljudel fraktsioonidel oli probleeme äh, nendest arusaamisega Äh, suur aitäh härra Tõrdenile, et ta sellega arvestas ja nõudis, et hääletus lükatakse edasi. ja ma annangi kohe sõnajärje meile raportöörile, kes kõneleb siis kompromissmuudatustest ja nagu ma ütlesin, hääletus on edasi lükatud. Merci, madame la-. suur tänu tahaksin rääkida ajakavast ja menetlusest, tahaksin tänada komisjoni, et see edasilükkamine vastu võeti, sest ma arvan, et see parandab raporti kvaliteeti ja see on kahtlemata oluline. meil oli siin mitu põhjust selleks, nagu öeldud, tõlgeküsimus, kõigil peaks olema võimalus neid kompromisse kaaluda ja arutada. tahaksimegi jääda mõistliku ajakava juurde, see tähendab, et jääksime ajakava juurde, mis lubaks loodetavasti komisjonis vastu võtta oktoobri alguses selle raporti projekti. ja isegi kui täiskogu hääletus lükatakse novembrisse, see tähendab pärast esimest Krakowi platvormi konventsiooni on siiski oluline, et see raport kõigepealt siin saaks vastu võetud. mis puudutab ajakava ja menetlust, siis on oluline saata välja sõnum, et et äh, üldise kriisi taustal on oluline, et see raport kinnitaks üle, et vaesust ei tohi jätta tahaplaanile, kui asi puudutab eelarvet. Neid eesmärke tuleb silmas pidada ja selle raporti raames on oluline, et mitmeid teemasid on siin komisjonis juba käsitletud ja et need teemad oleksid olemas ka selles raportis ja tahaksin, et see raport tooks endaga kaasa lisaväärtust tahaksin, et vähemalt keskpikas perspektiivis, kui mitte pikas perspektiivis, see raport käsitleks vaesuse probleeme kahe tuhande kahekümnenda aastani ning tahaksin, et me läheksime kaugemale kui teiste spetsiifiliste raportite raames, tulen selle juurde veel tagasi. loodetavasti õnnestub meil saavutada siin äh, edasiliikumist, sest muidu oleks see suureks pettumuseks kõigile meile, vaatlejatele ja Euroopa kodanikele. praktilisest vaatepunktist äh, kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut, äh, see näitab, et selle teema vastu on suur huvi. me oleme teinud umbes nelikümmend viis kompromissmuudatuse ettepanekut, mis katavad umbes kahtsada kolmkümmend muudatusettepanekut. seal, see tähendab, et kõrvale jäävad sada kuuskümmend, sada seitsekümmend muudatusettepanekut, kuid siiski oleme saanud seda raportit juba ümber struktureerida tänu nendele muudatusettepanekutele. enamus kompromissmuudatusettepanekutest on ka laialdase konsensuse saavutanud, eriti mis puudutab töötingimuste parandamist kõige haavatavamate ühiskonnagruppide hulgas, nagu naised, puuetega inimesed ja nii edasi ja ähm, Euroopa liikmesriikide eelarved, hariduse, koolituse kaasamine, siin on terve rida teemasid, mis ei tohiks kellelegi probleemiks olla, igal juhul on me juba nende oleme nende teemade üle juba arutanud. siiski on ka problemaatilisemaid teemasid ja me oleme sellest ka juba varem rääkinud, kui me muudatusettepanekuid esitlesime, kuid loodan, et leiame üksmeele, meeles pidades, mis on juba saavutatud ja võib-olla õnnestub meil siin ka veelgi kaugemale edasi minna, eriti mis puudutab miinimumsissetulekut. ma mõistan, et siin arvamused lähevad lahku ja siin on äh, vaheettepanek, mis äh, puudutab seadusakti ettepanekut, õnnestub siin äh, sellel teemal pisut edasi liikuda ja üldhuviteenuste õigusraamistik ning lõpuks vaesuse ja majanduse vaheline seos, majandusjuhtimise küsimus, ma arvan, et me võime siin veel teksti pisut paremaks muuta, nii et me leiaksime kõikide nende teemade puhul sobiva lahenduse kuid igal juhul on mul tunne, et meie äh, arutelud on olnud väga konstruktiivsed, aitäh! Uh, any... aitäh, kas keegi teine soovib ka sõna võtta sellel teemal? kui sõnavõtjaid ei ole äh,, vabandust, proua Frigoreida. aitäh. härra Tarden ning äh, need inimesed, kes temaga koos töötavad, on teinud ära väga kasuliku töö. Nad on lei-, üritanud leida äh, ühisosa meie komisjoni liikmete erinevate seisukohtade vahel. me mõistame, miks hääletus edasi lükati. Äh, paljud kolleegid olid selle edasilükkamisega nõus, sellepärast et äh, probleeme oli õigeaegselt tõlgete saamistega ja kompromissmuudatusettepanekute koostamisega. Äh, kompromisside üle on käinud väga palju arutelusid ja me tõesti püüame seda ühisosa leida aga nagu raportöör ütles, on ka seisukohtade erinevusi, mis tulenevad mitte niivõrd Äh, vaesuse ja ebavõrdsuse suurenemisest, vaid äh, pigem äh, sellest, et ollakse eriarvamusel, kuidas või, või miks selline vaesuse ja ebavõrdsuse suurenemine aset leiab selline seisukohtade erinevus loomulikult ähm, muudab äh, teatud muudatusettepanekute hääletamise ja ka mõnede kompromissmuudatuste ettepane-, ettepanekute hääletamise problemaatiliseks raportöör loomulikult äh, püüab kompromissidesse hõlmata nii palju muudatusettepanekuid kui võimalik, aga vaesuse põhjused Äh, täna käsitlemist ei leia. olukord muutub äh, üha hullemaks ja sellest ka see kasvav vaesus ja ebavõrdsus äh, need nõndanimetatud säästumeetmed, mida rakendatakse näiteks Portugalis, mm, ma võiks isegi öelda, et Portugal on nende säästumeetmete ohver sisuliselt äh, lammutavad meie sotsiaalkindlustussüsteemi ja see ainult äh, suurendab neid äh, sotsiaalseid erinevusi ja vaesust. see on probleem, mida see raport kahjuks ei suuda lahendada. lahendus peitub teistes poliitikavaldkondades ja meie paraku ei saa neid mõjutada või muuta nii, nagu peaks niisiis äh, me toetame seda tööd, mida meie kolleeg teeb, aga me peame paraku kritiseerima ka neid Euroopa Liidu äh, tegevusi, mis äh, viivad olukorra veelgi halvemaks. aitäh! proua Teli Eh, suur tänu, proua esimees, ma tahaksin tänada meie raportööri, kes eh, on variraportööridega väga ilusti koostööd teinud. mul on tõesti kahju sellest, et arvestades seda, et eh, asi on kiireloomuline, ei, ei leia aset täna hääletus, sellepärast et tekkis tõlkeprobleem. mulle tundub, et täna oleks olnud just see hetk õige, kus äh, parlament oleks pidanud äh, täitma oma rolli. Äh, pärast, enne konsensuse konverentsi, mis toimub üsna varsti, kuueteistkümnendal oktoobril, parlament oleks pidanud välja saatma väga selge sõnumi Äh, sellepärast, et äh, see oleks olnud äh, selle konverentsi jaoks väga oluline. kuid nüüd on siis tekkinud olukord, kus toimub see konsensuskonverents ilma parlamendi raportita, kuid tuleme raporti juurde, see on ilusti koostatud, vaesusega seonduvad küsimused äh, Äh, selles osas äh, kutsume kõiki liikmesriike ja ka komisjoni üles mõistma, et tänases äh, finantskriisis ja sotsiaalkriisis on meil kohustused, meil on kohustus kaitsta meie seas kõige nõrgemaid, et nad ei võõranduks ühe, ühiskondadest ja et me ei kohtleks vaeseid äh, nii, nagu me neid seni oleme äh, kohelnud, ehk teisisõnu inimestena, kes vajavad abi. Äh, kõige olulisem on siiski alal hoida inimväärikust ja in-, ja inimõigusi ja võrdsete võimaluste õiguseid, see, mis puudutab nii elukohta, töökohta, juurdepääsu avalikele teenistustele. ainult nii kujuneks Euroopast tõeline sotsiaalne Euroopa, mis äh, sihib järjest kõrgemaid sihte ja parlament äh, peab üles kutsuma tõesti liikmesriike seda tegema ja, ja väga hea meel, et me seda teeme, suur tänu! suur tänu ja omalt poolt ütleksin variraportöörina ALDE fraktsiooni Eh, poolt eh, ka suur tänu koostöövalmiduse ülesnäitamise selle raporti osas, see on väga kasulik raport ja väga oluline on see, et kõik selles oleks õigesti paigas. mul on väga hea meel, et üritame leida kompromisse eh, eri arvamuste vahel, kuid vaatavamata nende erinevustele arvamustes tahame me ju kõik võidelda vaesuse väljajuurimise eest liikmesriikidest ja, ja tõesti, proua Telli sõnad on täiesti õiged, me oleks pidanud selle tõlkeprobleemi lahendama varem, kuid nii, nagu ma variraportööride kohtumisel ütlesin, vähemalt äh, tagab see ühe asja, nimelt et vaesusega seonduvad küsimused on parlamendi päevakorras nüüd kauem. hääletame kuuendal oktoobril, siis maailma vaesusevastase võitlemise päev, kuusteist oktoober, siis äh, hääletus ilmselt täiskogus novembris, millal, täpselt ei tea. ja seega äh, nii-öelda vaesusega seonduvad küsimused parlamendi päevakorras konkreetselt on kauem. ja see loomulikult tähendab seda, et teie raport on öö, päevakorras ja arutelul kauem. me rääkisime mõnedest asjadest juba variraportööride kohtumisel, kompromiss Z osas ma ei ole nõus, proua Figueiredo punkt kasinusmeetmete kohta oli ka täiesti kohane, minu meelest ei peaks kasinusmeetmeid kritiseerima või mitte, selles ei ole enam küsimus, nad on tänapäeval reaalselt olemas, need on reaalsus, me peame sellega tegelema ja väga hea meel on mul ka, et olite nõus kompromissi LL tehtud märkuste äh, osas äh, mitte ainult naistel ei ole, ehk teisisõnu, ei ole hoolduskohustus, äh, vaid lasub see kohustus ka meestel. ja loodetavasti siis seal vahetatakse sõna naised välja sõnaga inimesed. ja tegin ettepaneku ka enne, enne osas, ma ei olnud ma ei ole veendunud, kas te saate sellega nõu, nõustuda või ei, ei, sada kakskümmend kaheksa on lisandus kompromissile ja võib-olla olete sellega siis nõus räägitud on ka toidu jagamisest ja sellega on teo-, seonduvast, kui inglisekeelne tekst jõuab meieni, siis räägime võib-olla detailidest. loomulikult inglise keelt emakene, emakeelena kõnelejate jaoks on seda tööd olnud teha väga raske, minu personal küll tõlkis ära kõik kompromissid ja need olid head tõlked, aga siiski tegemist ei ole ametliku tõlkega, tegemist ei ole kontrollitud tõlkega, et see vastab esialgsele tekstile ja, ja üks sõna võib Äh, muuta väga palju. Äh, ja teinekord ongi jutt ainult ühest sõnast. kompromiss B äh, siin oleme rääkinud rahastamisest, ka siin on probleeme ja loomulikult nõue raamdirektiivi järele on oluline. oluline on ka see, et äh, ei soovita raamdirektiivi. see on kindlasti asi, mida mina ei soosiks ja loodetavasti teie raport ka suurema toetuse saab, kui meie selle siit välja jätame. seadusandlikud algatused ja miinimumsissetulek, ähm, ma olen suur miinimumsissetuleku seadmise fänn äh, liikmesriikides, proua Figureide raportis me ka nii ütlesime, kuid ma arvan, et äh, jällegi, kui me siin nõuame midagi seadusandlikus vormis, siis ei ole väga hea, sellega kaasnevad äh, riskid äh, selle raporti osas, mis muidu on ju väga hea raport ja paljud fraktsioonid peavad lihtsalt selle punkti pärast jätma selle poolt hääletamata ja ma tahaksin siiski, et parlament toetaks teie raportit, et vaesuse küsimused Euroopa tasandil tõuseksid esile ja me peame tõesti tagama selle, et teie raport on verstapostiks siis kõikidele teistele, et see oleks see dokument, kus tuleks välja see, mida Euroopa Parlament tahab teha vaesusevastases võitluses. ja kui kõik need tõlked on kohal ja valmis, siis loodetavasti palju rohkem inimesi saab aruteludes osaleda, aga nüüd lõpetuseks veel suur tänu kogu selle tehtud töö eest antud raporti kallal ja minu meelest see, kuidas meie koostöö on sujunud, on kindlasti eeskujulik olnud, nii et suur tänu teile, härra Tärn. kui rohkem kommentaare ei ole, siis, siis teile, härra raportöör, nüüd äh, kokkuvõtteks sõna. Merci. Merci pour les, les trois et-. Äh, suur tänu, suur tänu ka nende kolme sõnavõtu eest. mulle tundub, et Äh, meil on kõik tagatud selleks, et selle raportiga saaks nüüd selgelt äh, edasi minna, meie signaal saab olema selge ja tugev. kahjuks äh, me muidugi ei suutnud seda vastu võtta kuueteistkümnendaks oktoobriks, kuid Äh, võib-olla ei ole väga, kõik väga halb selles osas, et võib-olla me jõuame siiski komisjonis selle enne kuueteistkümnendat oktoobrit vastu võtta ja ka see oleks juba signaal selle kohta, mida parlament kavatseb teha ja et me näitame üles valmidust äh, ja soovi kõik võidelda vaesuse vastu ja kui oluline on meie jaoks inimväärikuse säilitamine, nii nagu kolleegid ka ütlesid ja kalender siis äh, kahe nädala pärast ilmselt äh, on need tõlked valmis ja nii prantsuse kui ka inglisekeelse versiooniga saame siis äh, mm, töötada ja, ja, ja täidame siis ka neid tähtaegu, mis me oleme seadnud endale. suur tänu, ütleb proua esina-, esimees ja järgmine päevakorrapunkt proua Linn ütleb, et me ei tea veel, millal me härra Tardeni raportiga jõuame täiskokku, kuid kuuendal oktoobril siis hääletusel komisjonis. kümnendas punkt Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist vahekokkuvõte ja sõna saab Karima Telli. Merci, madame la... suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid. õigus tervisele on põhiõigus, iga Euroopa kodanikul peab olema õiguslik garantii, mis tagab tema tervishoiu, ohutuse ja ka väärikuse. tahaksin, et me rakendaksime neid põhimõtteid ka ellu, me tahame, et meie komisjon tuletaks meelde, et me peame suurendama töökohtadel elukvaliteeti ja heaolu. nüüd oleme me ristteel, sest toimumas on majanduskriis ja me peame saatma selle sõnumi välja, lõpetame kannatamise töökohtadel. kui me vaatame töömaailma, siis me täheldame, et suurenemas on kroonilised tööga seotud haigused, psühhosotsiaalsed riskid nagu stress või ka ahistamine. see esineb mitmes vormis tõrjutus, ähm, põlgus ja siin on veel mitmeid teisi aspekte. paljud töötajad on tõrjutud ja see toob endaga kaasa töösuhete kiire halvenemise ning võib lõppeda isegi enesetappudega töökohal. see mõjutab aga omakorda nende kolleegi ja mitte ainult, sest see mõjutab väga oluliselt muidugi ka nende perekondi. mõtlen siin vähile, mis on esimene professionaalne surmaga lõppev haigus. igal aastal sureb tuhandeid inimesi töökohal aset leidnud õnnetuste tagajärjel. kui ma mõtlen siin näiteks kuulsale kurkide juhtumile, siis mida me saaksime ära teha, et kõikide nende inimeste elu töökohal kaitsta. Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegia on välja toonud mitmeid aspekte, et teha edusamme, kuid mina isiklikult ei ole sugugi sellega rahul. siin on teatud väljajätmised ja vastuolud, vastuolude hulgas on näiteks seose puudumine äh, avaliku, avalike poliitiliste meetmete, äh, mis on seotud näiteks hariduse, tööstuse või transpordiga ja töötervishoiupoliitika vahel. siit on välja jäänud terve hulk keemilisi ja bioloogilisi riske, eriti REACH-i raames me tahame, et äh, viidaks sisse kohustus, et oleks üks tööinspektor kümne tuhande töötaja kohta, mille on ka Rahvusvaheline Tööorganisatsioon välja toonud ja me tahame, et äh, lõpetataks ka ähm, ebaühtlase tööajaga äh, inimeste palkamine, sest see mõjutab eelkõige just äh, naisi. meil on vaja siin konkreetseid direktiive, mis oleksid ka väga ambitsioonikad ja töökohtade üha ebakindlamaks muutumine mõjutab just neid töötajaid, kellel on kõige vähem võimalusi tööstussektoris suurenevad riskid üha rohkem, nii füüsilised kui ka psühhosotsiaalsed. just sotsiaalse Euroopa akiid tuleb siin täiendada mitmete direktiividega. seega palun teil toetada seda uute direktiivide projekti, et lisada Euroopa raamistikule rohkem koherentsust samuti tuleb kaasata rohkem sotsiaalpartnereid ja töötajaid endid ning meie väljatöötatavad instrumendid peavad olema suunatud kõikidele töötajatele, et neile meelde tuletada, et neil on olemas õigused. lõpuks tahaksin täpsustada, et jõupingutused, et töötervishoiu ja tööohutuse suurendamine lähtub loogikast win-win tööohutuse, töötervishoiu suurendamine toob kaasa isiklikku kasu, kuid ka majanduslikku ja sotsiaalset kasu. põhimõte on ju väga lihtne. me ei saa lubada töötervishoiu kahanemist ja me peame näitama, et meie komisjonil on soov tegutseda ja oma seisukohti üle kinnitada. Uh, aitäh! proua Rapti. aitäh. ma tahaksin tänada meie kolleegi Karima Telit suurepärase raporti eest. mulle tundub, et see raport hõlmab enamikku olulistest küsimustest ning on seega suurepäraseks aluseks, millele oma töös tugineda ma olen nõus peaaegu äh, kogu tema lähenemisega. eriti tahaksin juhtida tähelepanu õigusloomealasele ettepanekule, mis puudutab <laughs> vaimseid probleeme ning äh, alahõive probleeme. samuti on väga oluline, et töölised Äh, kes nii-öelda koputavad, kes reegleid ripu, rikuvad, et neid kaitstaks. ma arvan, et see on kõigi huvides, kui me silmas peaksime, et me peaksime liikmesriike aitama, me peaksime neil aitama koostada paremaid seadusi. nii et, et meil oleksid ja et meil peavad olema ka vajalikud teaduslikud andmed meil on vaja vahetada paremaid kogemusi ning äh, osutada majanduslikku toetust mitte ainult läbi Euroopa Sotsiaalfondi, vaid ka läbi seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi. Äh, selles programmis on äh, ju sellised mõtted, mis puudutavad innovatiivseid teadusuuringuid ja need peaksid ju meile aitama tööohutust ja töötervishoidu parandada. ma arvan, et Äh, kuuenda raamprogrammiga me juba äh, kogesime seda äh, Karima mainis siin seda, et töötajad tuleb kaasata nendesse, nendesse kohtumistesse, kus langetatakse otsuseid tööohutuse ja töötervishoiu teemal. koordinatsioon erinevate Euroopa organisatsioonide ja komisjonide vahel, mis selle küsimusega tegelevad, on samuti vajalik samuti leian ma, et meil on vaja muuta ettevõtete jaoks kohustuslikuks teatud normidest kinnipidamine. kõigepealt tuleks neile pakkuda stiimuleid, aga meil peaks olema ka äh, karmim lähenemisviis, äh, mis seda präänikumeetodit täiustaks. eriti peaksime me pöörama tähelepanu äh, nende tööliste tervise kaitsele, kes, kes on puuetega tööliste tervise kaitsele. samuti tuleks kaitsta neid töötajaid, kes kuuluvad nõndanimetatud haavatavatesse gruppidesse. samuti peaksime püüdma leida viise, kuidas äh, ühtlustada olemasolevaid tööohutusealaseid seadusi kogu Euroopas. nii et, et äh, siis me teaksime täpselt, millised on need ettevõtted, äh, mis oma töötajaid toetavad ja millised ettevõtted on, peavad seadustest kinni nüüd, äh, mis puudutab, äh, ärgem unustagem, et lisaks sellistele traditsioonilistele töökohtadele on meil ka töötajad, kes äh, töötavad ettevõtetes, mis on tehnoloogia arengu esirinnas, näiteks nanotehnoloogiaga tegelevates ettevõtetes, ettevõtetes, mis tegelevad uute keemiliste ja bioloogiliste toodetega, seda tuleb samuti silmas pidada me ei peaks mõtlema ainult äh, meie tänasele tööstusele, vaid ka sellele tööstusele, mis meil on võib-olla tulevikus. ma arvan, et sellega ma lõpetan. Äh, mul ei ole rohkem lisada proua Teeli suurepärasele raportile, aga ma esitan paar muudatusettepanekut, mis minu arvates muudavad seda raportit paremaks alati loomulikult äh, on minu jaoks esmakohal tööliste äh, tervis ja ohutus. ja aitäh, et lubasite mul nii pikalt kõnelda ja tahaksin veel kord tänada Karimat ja kõiki variraportööre. aitäh, aitäh. härra Pahv. suur aitäh ja aitäh ka proua Tellile suurepärase raporti eest. minu arvates on tegu väga tasakaalustatud ja kõikehõlmava raportiga. seda vaatamata sellele, et see raport tegelikult ju väga pikk ei ole. ma arvan, et mõnede fraktsioonide jaoks on mõned teemad olulised, mida tahetakse rõhutada proua Teeli räägib üsna palju alltöövõtjatest. ma arvan, et paljudel inimestel on äh, selles vallas probleeme, sest neid alltöövõtjaid ei ole tihtipeale üks, vaid äh, alltöövõtjatel on ka veel alltöövõtjad ja nõnda edasi nii et, et ma arvan, et see on tõesti üks probleem, millega me peame tegelema. ja erinevad tööohutuskultuurid liikmesriikides on samuti teema, millega tuleb tegeleda. seetõttu on andmete kogumine äärmiselt oluline. ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu parimatele kogemustele ning meil peaks olema ka järjepidevus teiste poliitikavaldkondadega, teiste teemadega. samuti leian ma, et tööinspektsioonide tegevuse tugevdamine on väga oluline, me võime küll paika panna väga head reeglid ja seadused, aga kui nende üle kontrolli ei ole, kui ei kehtestata sanktsioone, siis ei ole ka maailma parimatest seadustest kasu. veel üks positiivne asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et mainitakse uute tehnoloogiatega kaasnevaid riske, eriti on jutt siin nanotehnoloogiast. jällegi, meile on vaja sellel teemal uurimusi, sellepärast et tegemist on tulevikutehnoloogiatega ja kõigi nende riskidega, mis siis ka nendega kaasnevad. samuti on oluline äh, pöörata tähelepanu stressile töökohas. raportöör mainib, et see on väga oluline aspekt, arvestades kõiki neid äh, psühhosotsiaalseid probleeme, mis on tehtud ja probleeme, mis peredel selle tulemusena tekib. punktis üheksa. Äh, võib-olla see on üks punkt, mida võiks äh, arutada, et seda selgemaks muuta. ja samuti ka kol punkt kolmkümmend ma tahaksin öelda, et statistika kohaselt inimesed puuduvad palju töölt. ja tihtipeale inimestega juhtuvad õnnetused mitte töökohal, vaid ka teel tööle või töölt koju. ning äh, võib-olla peaksin selle siduma raportiga, mis puudutab liiklusohutust. nüüd äh, me kindlasti ootame raportööriga viljakat koostööd. ma äh, loodan, et nende ettepanekute põhjal meil tõesti seisavad ees põhjalikud arutelud. aitäh ja nüüd härra Kohveraati. aitäh. mina tahaksin samuti tänada proua Teelit äh, väga pühendunud äh, töö eest. samuti tahaksin tänada variraportööre sellise väga avatud lähenemise eest sellele teemale. tahaksin mainida mõnda asja, kõigepealt alltöövõtt äh, see äh, alltöövõtt, alltöövõtt on viimasel ajal kohutav, äh, väga palju, väga ulatuslikult levinud, äh, majanduskriis on sinna oma panuse andnud. Need paljud ettevõtted on äh, siis praeguste probleem, probleemide tõttu hakanud kasutama alltööettevõtjaid. mulle tundub, et üks asi, mida me saaksime teha selleks, et äh, tagada, et ähm, äh, need töötajad Äh, on äh, samuti esindatud, et töötajate ja juhtkonna esindusorganites räägitakse inimestele, miks alltöövõttu üldse kasutatakse. Äh, tihtipeale inimesed lihtsalt ei teagi, mis rolli nende tegevus ettevõttes mängib ja ma arvan, et eh, selline teadmine aitaks samuti ohtusid vähendada. nüüd, kui me räägime ennetamisest, siis väga tihti me mõtleme, et eh, asi seisneb ainult riskide ohjamises nende riskide oh ohjamises, mis on siis seotud äh, konkreetse tootega ja selle toote tootmisega. aga minu arvates on väga oluline, et me äh, soodustaksime teadusuuringuid ohutusse juba, kui selle toote kavandamine algab, mitte pärast seda, kui toode on juba valmis. niisiis me peaksime äh, äh ohutusele pöörama tähelepanu juba siis, kui me alustame uuringuid uute tootmismeetodite osas, niipea kui sellised uuringud algavad, niipea peaksime hakkama pöörama tähelepanu ka uutele riskiohjamistehnoloogiatele. sest et see risk pea, sellega tuleb algusest peale arvestada. nagu ma ütlesin, me peaksime Äh, soodustama ohutuseteemalisi teadusuuringuid, eriti kui jutt käib uutest toodetest, uutest tootmismeetoditest. kuna me kõneleme uutest seadustest, uutest õigusaktidest, siis see, et äh, ohutus lülitataks juba sellesse ettevalmistusfaasi, oleks väga oluline. aitäh, äh, proua Essaia aga enne saab sõna proua Hirš. aitäh, mina esindan meie variraportööri Jürgen Kreutzmanni, kes täna äh, kahjuks ei saanud tiheda ajakava tõttu siia tulla. kõigepealt äh, tahaksin tänada äh, raportööri väga hea raporti eest ja väga hea koostöö eest. tööohutus ja töötervishoid on väga olulised ning eh, seetõttu me leiame, et me peame selles vallas Euroopa tasandil eh, rohkem tegema. sellele vaatamata me peame aru saama, et eh, Euroopa Liidul ei ole kõikides valdkondades pädevust. me peame pöörama tähelepanu ka lähimuspõhimõttele Äh, väga palju on äh, saavutatud, kui me vaatame näiteks komisjoni vahearuannet, äh, väga paljud meetmed on ellu rakendatud ning tööõnnetuste arv on vähenenud. me ei tea küll, kas see on tingitud majanduslangusest. komisjonil ei ole õnnestunud siin mingeid kindlaid fakte esitada. ning me tõesti sooviksime, et tehaks siis äh, selles vallas rohkem teadusuuringuid. me toetame raportööri, kui ta ütleb, et tegemist on äh, universaalsete nõudmistega. me peame hoolitsema äh, selle eest, et õigusloome vallas töö jätkub ja et inimesi seaduste rikkumise eest ka karistatakse. kui inimesed seadustest kinni ei pea, siis äh, tuleb äh, see ka päevavalgele tuua. mis puudutab erandeid äh, näiteks töö- ja puhkeaja osas, siis siin vallas on asju väga raske ellu rakendada, näiteks kui me räägime kartsinogeenidele kehtestatud künnistest, ähm, siis jällegi on, see on üks valdkond, kus me tegelikult mingeid tagatisi pakkuda ei saa, sest see oleks lihtsalt võimalik, võimatu. ja mis puudutab ebastandardset ähm, tööd, siis äh, sellele vallale tuleb ka rohkem tähelepanu pöörata me peame vaatama, kuidas kõiki tekkivaid probleeme saab lahendada, samuti tahaksime hoiatada Äh, liiga kiirete järelduste tegemise eest me, ja nõu-, selle eest, et me nõuaksime, et komisjon äh, me, me peame nõudma, et komisjon tuleks välja uuringuga, meil on vaja andmeid, enne kui me otsuseid langetame. me usume, et see raport on heaks aluseks edasistele aruteludele, meil on kindel, et meil on äh, anda oma panus sellesse raportisse ja härra Kreutzmann ootab ka seda koostööd, aitäh! proua Essaia ja siis härra Engel. aitäh! Äh, aitäh selle raporti eest. Äh, see raport käsitleb väga olulist teemat, töötervishoid ja tööohutus. tahaksin mainida mõningaid asju üsna palju on ettepanekuid uute äh, seaduste teemal. minu arvates oleks oluline, olulisem vaadata olemasolevate direktiivide rakendamist. samuti leian ma, et äh, tervishoiu ja tööohutuse küsimuste hea korraldamine ettevõttes on palju olulisem kui see, et meil oleks üha rohkem õigusakte, millest kinni pidada. me peame hoolitsema selle eest, et need õigusaktid, mis meil praegu tööohutuse ja töötervishoiu vallas on, ka ellu rakendatakse. et neid rakendatakse ellu korralikult, nii et, et äh, mulle valmistab äh, pisut pettumus see, et nõutakse nii palju uusi õigusloome ettepanekuid. siin raportis mainitakse ka seda, et töötajad vastutavad samuti töötervishoiu ja tööohutuse küsimuste eest. tegelikult on nemad just need, kes mängivad kõige olulisemat rolli. see, kuidas nemad reegleid järgivad, on väga oluline Äh, nii et, et seda aspekti tuleks kindlasti rõhutada. kolmandaks, äh, raportöör räägib siin väga palju üldistamisest, alltöövõtte ahelatest, väikeettevõtetest. erinevates riikides on töökultuur erinev ja mitte kõik äh, alltöövõtted liigid ähm, ei, ei toimi halvasti, mitte, mitte iga kaugtööviis ei ole halb. paljudes äh, VKE-des äh, näiteks on tööõhkkond isegi parem kui suurtes ettevõtetes, nii et, et selliste üldistustega peaks olema ettevaatlikum. aga ähm, muidu äh, tundub, et raportöör on tõesti teinud head tööd ning samuti ootan väga head koostööd selle raportiga edaspidi, aitäh! Ähm aitäh, härra Engel, kõige järgmisena. ja, äh... Mm, kallid kolleegid. proua Telli raport äh, on suurepärane alus, millelt edasi minna. ma tahaksin eriti rõhutada seoseid äh, liiga pikkade töötundide ja ebapiisava puhkeperioodi osas, selles osas see raport saadab küll väga õige sõnumi välja. kuid erinevalt härra Kreutzmanni seisukohast tundub mulle olevat äh, suureks ohuks tervisele see, et inimesed pidevalt oma puhketunde vähendavad, inimesed, äh, kes teevad äh, Äh, väga stressirohket teed nii vaimselt kui füüsiliselt, ei saa piisavalt puhata. ega see ei ole asi, mis on võetud laest, et, äh, et inimene peab vahepeal puhkama ka. Äh, tegemist on ju täiesti põhjendatud ja meditsiiniliselt tõendatud aspektidega. ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et siin raportis on nii mõndagi võimalik parandada. me oleme viimase kümne aasta jooksul näinud ju väga selgeid arenguid, näiteks äh, äh lihaskonna haiguste osas, kus, kus haigusnähtude arv järjest suureneb. muutused äh, tööturul viimastel aastatel on viinud äh, lisa stressi tekkimisele, toonud kaasa näiteks ka psühhosomaatiliste haiguste kasvu. suur tänu proua Lambert, palun järgmisena. Jean Lambert. suur tänu. ega kedagi vist ei üllata see, kui ma ütlen, et minu kolleeg on äh, koostanud suurepärase raporti ja kui ma tahaksin tõstatada mõned küsimused vastuseks nii sellele debatile, kuid ka seoses mõne valdkonnaga, kus oleks vaja natukene täiendust või selgitusi väga paljud on rääkinud äh, töövõtja vastutusest ja loomulikult töövõtjal on kohustus äh, teatavaid äh, tööohutuse praktikaid jälgida, nii nagu need on töökohal välja kujundatud, kuid siis tekib tegelikult küsimus, et kus peitub see põhiteadmiste kogu selle kohta, millised on töövõtjate ootused tööohutuse kohta. Euroopa Liidus on loomulikult seadusandlus vastu võetud, liikmesriikides samamoodi selles küsimuses, ja see mõjutab äh, muidugi seda, kuidas ähm, koolitatakse inimesi tööohutuse osa, äh, küsimustes nii äh, koolides kui ka tööturul, et inimesed mõistaksid, mida tasub üldse oodata. väga no-, väga paljud noored inimesed ei mõista seda, mida üldse nad võiksid oodata töökohalt ja seega me ei tea, kas, ja ei tea, kas tööohutuse reegleid täidetakse või mitte selles kohas, kus nad töötavad. see on kindlasti üks aspekt, mida tasub kaaluda. ja tänapäeval äh, loomulikult tuleb mõista seda, et inimesed äh, vahetavad töökohta järjest rohkem, kas sellepärast, et nad ise soovivad seda või, või sunnitakse neid tegema mis tähendab seda, et äh, järjest vähem panustatakse ühele töökohale ja ka tööohutusnõuetele. ja see võib endaga kaasa teatud probleeme nende inimeste jaoks, kes on lühiajaliste lepingutega võetud tööle ja töötavad mõned tunnid ainult, eriti just nimelt läbi agentuuride palgatud töötajate puhul Äh, üsna tihti arvatakse seda, et nende puhul ei pea tööohutusnõudeid üldse järgima. kui me tegime küsitluse äh, agentuuri töötajate seas, äh, vaesemate seas, leidsid nemad, et neid üsna tihti pannakse olukordadesse, kus tuleb lahendada üks või teine probleem näiteks ühes hotellis. ainus töö, mis ei olnud tähtajatu lepinguga koht, oli hotelli ahjude koristaja koht Äh, inimesed pidid neid suuri ahje seal kemikaalidega puhastama ilma igasuguste kinnasteta ja muude kaitsevahenditeta, nii et tegelikult tekib küsimus, et kes vastutab koolituse eest kes vastutab nende inimeste koolitamise eest, kes töötavad läbi agentuuride või kes töötavad väga lühiajaliste lepingutega, see on probleem, see on probleem ka muidugi äh, ettevõtete juhtimises. kui me oleme rääkinud üldse stressiolukordade tekkimisest töökohal, siis on väga palju selliseid ettevõtteid, kellel ei olegi üldse olemas mitte mingisugust personalipoliitikat, mis kataks töökohal tekkiva stressi küsimused, kuidas seda ära tunda, et inimene on stressi sattunud Eh, ja mida teha, et vähemalt töökohal eh, stressimäärad oleksid nii madalad kui võimalik. loomulikult ei saa mitte kuidagi mõjutada seda, millist, milline on inimeste elu töökohast väljaspool. aga eh, kindlasti küsimus ka ettevõtete juhtkondadele. ja nüüd kutseteraapia nagu ma aru saan, kutseterapeudid on paljudes liikmesriikides väga taganõutud ja paljudes liikmesriikides äh, Suurbritannias sealhulgas on tegemist ainsate äh, nii-öelda äh, meditsiinitöötajatega, kes oma koolituse ise peavad äh, kinni maksma, mitte ei rahastata neid siis riigieelarvest, nii et kindlasti me peaksime kaaluma seda, et mida teha selleks, et rohkem inimesi kutseterapeutideks õpiksid, sest et see on kindlasti uus ja arenev valdkond ja kuivõrd meie töötajaskond, nagu te minu puhul näete, järjest vananeb. suur tänu, ka minul mõned märkused, ütleb äh, proua esimees. see, mida on öeldud tänase seadusandluse kohta ja selle raporti kohta, jah, see on kõik väga äh, tähtis. mina olen alati arvanud, et meie komisjon peaks rohkem keskenduma töö, tervishoiu ja ohutuse osas seadusandluse rakendamisele, siseturumajanduse äh, komisjon on sellega tegelenud, kuid meie peaksime selle rolli endale võtma. viimastel aastatel on nii palju sellealast seadusandlust vastu võetud, äh, me oleme saanud endale võrdsed õigused nõukoguga nendes küsimustes ja see tähendab seda, et me tegelikult ei tea, mis on juhtunud, me ei tea, kuidas see kõik on Äh, rakendatud väiksemates ja suuremates äh, ja nii edasi. Äh, ma tahaksin rohkem ära teha selles valdkonnas ja ma olen proua Essaiaga täiesti nõus, et seni, kuni see asi laheneb, kas on üldse õi-, mõtet siin mingisugust lisaseadusandlust välja tuua ja minu meelest on väga oluline, et meie komisjonina äh, Äh, mõtleksime sellele, et kas me ei peaks mitte rohkem ette võtma. et me selle seadusandluse algusest peale kuni lõpuni, kuni selle kohani, kus seda peab rakendama, vaatluse alla võtame. Äh, allhangete osas olen teiega nõus, proua Telli. eriti just nimelt tuumasektoris see on kindlasti teema, mis tuleb äh, vaatluse alla võtta. rääkisite stressist ja psühhosotsiaalsetest haigustest. komisjon on selles osas teinud äh, palju äh, uurimistööd, kuid me peaksime siiski mõtlema rohkem sellele, kuidas see praktikas peaks välja näema. nii et äh, ma ei tahaks siin mitte mingis, siin äh, kuidagi hakata seda sisse tooma Äh, lihase ja luukonna äh, seadusandlusesse, sest et äh, see seadusandlus peab eraldi seisma, ta on väga oluline, kuid sama oluline on ka need psühhosotsiaalsed probleemid, ka selle kohta peaks olema eraldi direktiiv, ma tahaks nad hoida kindlasti rangelt lahus, võib-olla paari sõnaga märkida seda ja teist, aga minu meelest kindlasti ei saa seda äh, Äh, luu- ja lihaskonna seadusandlust äh, siin ära kasutada selle kohana, kus, kus mööda minnes neid ähm, psühhosotsiaalseid probleeme märgitakse, nii et ma tahaksin, nagu öeldud, siis need teemad tõesti lahus hoida ja mitte pidurdada tulevast võimalikku tööd selles valdkonnas. proua Telli, ilmselt mõistate, miks ma ei ole nõus teie lõikega tööaja direktiivi kohta, kuid ma tean, et kui arutelud öö, käima lähevad selles küsimuses, on fraktsioonil kindlasti palju seisukohti ja teised fraktsioonid ka. aga nüüd siis proua Telli, teie lõppkommentaarideks sõna. Merci. suur tänu, kallid kolleegid, ma näen, et äh, kõik on väga haaratud sellest teemast, mitte ainult mina, nii et äh, ma arvan, et meie koostöö saab olema väga edukas, tahaksin tulla mitme küsimuse juurde tagasi. paljud teist ütlesid, et äh, me peaksime olema karmimad nende ettevõtete suhtes, kes ei pea kinni ohutusnõuetest. Ehm, kui te soovite, siis muidugi võite esitada vastavasisulisi muudatusettepanekuid. minu meelest äh, peab olema Euroopa ülesehitamises tööohutus ja töötervishoid prioriteediks. palju räägitakse juba olemasolevatest õigusaktidest, miks siis rohkem tahta? me tahame rohkem saavutada sellepärast, et praegu toimub töö ümberkorraldamine, paljud aspektid on edasi arenenud ja kui me õigusaktidega seda ei toeta, siis ähm, me tahaksime siin mitte lihtsalt õigusakte lisada, vaid äh, töötervishoidu ja tööohutust suurendada. me ei saa praeguses olukorras jätkata samamoodi äh, meil peavad olema võtmeõigusaktid, sellepärast et meil on praegu kiireloomulist sekkumist nõudev olukord, praegu on toimumas majanduskriis ja sotsiaalne kriis, osaajaga töötamine üha suureneb, turul on üha rohkem erinevaid tooteid, siin räägiti tuumaenergiast ja mina rõhutan, et alltöövõtu küsimus ja ka alltöövõtjate kuhjumine, mis tänapäeval jõuab kuni kaheksa, e-, üheksa erineva alltöövõtjani, siin me ei tea üldse, kes vastutab. olukord kogu aeg muutub, meil ei ole siin mingisugust direktiivi, mis sellist olukorda haldaks. nii et oluline on, et see raport Äh, nõuaks konkreetseid samme, sest meil on aeg hakata tegutsema, aitäh! suur tänu! meil on siin kuskil ka ajakava olemas. kuueteistkümnendal septembril tuleb esi-, esitada muudatusettepanekud viiendal, kuuendal novembril arutelu ja seitsmendal novembril ning lõpuks kahekümne kolmandal novembril võtame selle raporti vastu. mingem nüüd järgmise raporti juurde, mis on kutsekvalifikatsioonide direktiivi kaks tuhat viis murd kolmkümmend kuus rakendamine, annan sõna äh, nüüd raportöörile härra Kavnovile Äh, suur tänu, härra, proua esimees, kallid kolleegid, äh, lubage mul väga lühidalt äh, rääkida muudatusettepanekutest, mis ähm, sellele eelnõu e, e, projektile esitati. suur tänu kõigile kes üldse muudatusettepanekuid esitasid, eriti just nimelt variraportööridele suur tänu, üsna mitu panust tehti, suisa üheksakümmend üks mis tähendab seda, et kõikides fraktsioonides näidatakse üle elavat huvi äh, antud teema suhtes. Euroopa, mis täna äh, võitleb äh, struktuurse tööpuuduse, mitte tsüklilise, vaid struktuurse tööpuuduse vastu, on tunnetanud seda, et need, kes tööturul töökohta otsivad, ei ole piisavalt hästi ette valmistatud mõni sõna selgituseks, tegemist on arvamusega IMCO komisjonile, kes on juhtiv ähm, komisjon selles küsimuses, Emma McClarkiniga, äh, IMCO raportööriga olen pidevas ühenduses äh, selles küsimuses, olen keskendunud siis nendele teemadele, mis meie komisjoni jaoks on kõige olulisemad äh, Ehm, ja ei saa seega toetada muudatusettepanekuid, mis puudutavad tegelikult teisi valdkondi nagu äh, töötervishoid ja ohutus, äh, sooline võrdõiguslikkus või elukestev õpe, sellepärast et mina olen veendunud, et me peaksime siiski keskenduma äh, selle raporti eelnõu ivale enamus muudatusettepanekutega siiski saan nõustuda, üritan need öö, ähm, oma arvamusega koondada ja loomulikult äh, räägime selle asja läbi neljateistkümnendal septembril kell viisteist null null, kui kohtume variraportööridega. kohtumine siis Strasbourgis. kuid siiski on mõningaid muudatusettepanekuid, äh, mis, millega ma ei saa olla nõus teeksin siis ettepaneku nad tagasi lükata. ma ei saa toetada selliseid muudatusettepanekuid, mis kutsuvad üles uut seadusandlust vastu võtma. meil on mitut tüüpi muudatusettepanekuid, ühed on nii-öelda täiendavad muudatusettepanekud, mis lähevad kooskõlla minu poliitilise suundumisega, näiteks nagu viisteist mis puudutab tänaste direktiivide kaasajastamist, siis L kahekümnes Äh, bürokraatia vähendamise kohta ja mobiilsuse suurendamise kohta kakskümmend seitse, kus nõutakse läbipaistvust ja juurdepääsu infosüsteemidele. ja siis muudatusettepanek kakskümmend kaks kuni kakskümmend kaheksa, kus kutsutakse üles öö, äh, vähendama nende ametite arvu, mida tuleb kõrgelt reguleerida ja siis muudatusettepanekud, mis kutsuvad üles ühtse registri järele. ja siis muudatusettepanekud viiskümmend neli, viiskümmend kaks ja viiskümmend kaheksa. Nende töötajate taas, registritesse taaskandmist, mis kes oma, kelle litsents on aegunud. teine eh, grupp muudatusettepanekuid on need, kus ma võib-olla paluksin eh, täpsustusi eh, muudatusettepanekute koostajate poolt. muudatusettepanek number kaks, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu küsimused, ma olen veendunud, et Euroopa vajab ju seda, et kõikide kvalifi-, positsioonidega töötajatel oleks võimalus Euroopas liikuda, mitte ainult kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud. kolmkümmend, kolmkümmend kaks muudatusettepanekut töötajate möö-, mobiilsus ning äh, haridussüsteemide lähendamine liikmesriikidest, ka selles osas ma paluksin lisakommentaare. mina toetaksin loomulikku koordinatsiooni ja aluseks oleks äh, tavapärane praktika ma ei arva, et mingisugune Euroopa tasandil kunstlikult vastu võetud öö, ähm, seadusandlus midagi muudaks ja olen nõus äh, härra Onguranu muudatusettepanekuga nelikümmend kaks, kus ta kutsub üles suurema koordinatsioon, suuremale koordinatsioonile. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis teeb ettepaneku ühendusepõhisele vastastikuse tunnustamise süsteemile. ma täpselt ei tea, mida selle manda-, äh, muudatusettepanekuga tahaks öelda, ta ei saa olla nõus muudatusettepanekuga number kuus, mis kutsub üles sotsiaalkindlustussüsteemide harmoneerimisele. ma tahaksin teile meelde tuletada, et ühes teises raportis rääkisime me sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest, mitte harmoneerimisest ja seega, ja ei saa olla ma nõus ka sellega, et tuuakse sisse siin võrdne palk võrdse töö eest, see on populistlik see viiks äh, tööturu ülereguleerimiseni ja kindlasti mõjutaks negatiivselt äh, tööturge. terve rida muudatusettepanekuid on esitatud Euroopa kutsekaartide osas, kutsetunnistuste osas, üsna mitu muudatusettepanekut me peaksime siiski aru saama, et põhimõtteliselt räägime me ju siis töötajate andmebaasi loomisest, sest et ilma andmebaasita ei oleks võimalik neid kutsetunnistusi välja anda. ja lahendus, mille me peaksime võtma endale, on, peaksime võtma, on see, et äh, kutse äh, kvalifikatsioonitunnistuste andmebaas oleks siiski liikmesriikide põhine ja äh, need andmebaasid võiksid siis olla võrreldavad, kuid nende töötajate andmebaasid, kelle litsents või kutsetunnistus on kas peatatud või tühistatud, peaks olema siis Euroopa tasandil eh, keskne andmebaas ja kõik tuleksid sinna kanda, sellepärast et ainult nii saaksime me tagada selle, et mõni töövõtja, kelle litsents ühes või teises liikmesriigis on tühistatud, ei saa siis asuda mm, tööle mõnes teises liikmesriigis, nii et äh, pakuksin välja kompromissi, mida palun toetada. ja lõpetuseks ütleksin, et äh, kui valitseb äh, hea koostöövalmidus, siis me saame oma eriarvamused tasandada ja täiskogu ette jõuab hea arvamus. suur tänu toetuse eest ja, ja kutsuksin siis kõiki variraportööre neljateistkümnendal septembril kell viisteist null null meie kohtumisele, aga tuleb ka email selle kohta. meil selle kohta, jah. ja nüüd äh, proua Seppel. Vielen Dank. Ähm, ich vertrete heute unsere Schattenberichterstatterin Frau Steinruck, die leider nicht bei uns sein kann. Suur tänu. Äh, esindan siin proua Steinrücki, kes ei saanud kahjuks täna siin olla. ta väljendas oma suurt muret sotsiaalsete aspektide üle ning rõhutas vajadust kaasata sotsiaalpartnereid. siin on ka teatud lahkarvamused kutsetunnistuste osas ja proua Steinrück tahaks, et olukord paraneks kõigis sektorites. oluline on see, et muudatusettepanekutes, kui me vaatame direktiivi kaasajastamist, siis tuleks kaasata ka Euroopa kvalifikatsioonide raamistik me tahaksime ka suuremat koostööd edasise koolitusega, sest te teate, et ühekordne koolitus ei ole alati piisav. ja nimekiri, mis puudutab neid töötajaid, kellel ei ole õigust teatud ametites töötada, see on siin jäetud tööandjate hooleks. proua Steinrück leiab ka, et lihtsustatud keelerežiimi süsteemi ei saa samuti toetada, ta leiab, et see ei ole õige integratsiooni aspektist lähtudes ning kutsetunnistuse sisseviimine on midagi, mida ta toetab ning ta äh, loodab, et kompromissettepanekute suhtes saame teha head koostööd. proua Hirš, palun. suur tänu kõigepealt tahaksin teid tänada selle raporti eest, leian, et töötajate liikuvust ei soodustata, kui ei ole võimalus koolit-, kui ei ole võimalust koolituseks ning me peaksime siin mõtlema selle üle, kas me ei saaks siin rakendada vastavat mudelit nende kutsete puhul, kus ei ole miinimumnõudeid. ja muudatusettepanek nelikümmend kaks ka viitab sellele ning veel üks küsimus, kus on palju muudatusettepanekuid, see on just koolituse ja keelte tunnustamist, koolituste keelte tunnustamist puudutav küsimus. kutsetunnistust tuleks minu meelest arvestada ka siis, kui puudub vastav, vastav keeleoskus, sest keeli saab õppida eriti teatud töökohtadel minu meelest on palju võimalusi äh, hakkama saada ka näiteks ainult inglise keelega. on palju ettevõtteid, kes töötavad ainult inglise keelega. nii et me peaksime siin tagama teatud paindlikkuse veel üks punkt, mille tahtsime välja tuua, puudutab tervishoidu, rõhutame, et peaks olema vastav koolitus, kuid see võib veelgi muidugi pakkumist vähendada eriti arvestades, et koolitussüsteemid erinevates liikmesriikides on väga erinevad. ja kui üks osa koolitusest läbitakse ühes konkreetses liikmesriigis, et siis seda teistes liikmesriikides ka arvesse võetaks. kuid siin tuleb muidugi ettevaatlik olla, sest äh, siin võib tekkida palju probleeme peame täpselt teadma, milliseid ameteid me siin katame või ei kata. ja me peame täpselt ka ümberõppe küsimusi käsitlema. härra Mann, palun. suur tänu. mul on väga hea meel, Milan, et sa oled koostanud raporti kus äh, te nõuate suuremat liikuvust, räägite ka kvaliteedist ja ei ütle, et me peaksime lihtsalt palkama väga palju inimesi, ükskõik milline on nende kvalifikatsioon. me peame võitlema struktuurse töötuse vastu, kuid arvesse võtma ka olukorda, koordinaatorite kohtumisel kaevatakse tihti selle üle, kuidas raportit äh, käsitletakse, näiteks IMCO on samuti vastutav, kuid eelkõige on siiski see meie vastutusalas. IMCO komisjon äh, võtab igasugustes punktides sõna. ja meil on siin palju noori inimesi tööl. nii et võib-olla peaks selle raporti käsitlemist muutma. igal juhul on tegemist omaalgatusliku raportiga, seda ei registreerita viis inimest võtavad sõna ja keegi ei tea, millest tegelikult jutt käib. nii et Milan, sa tead, et et ma hindan sind väga kõrgelt. ma tahaksin, et oleks lihtsalt rohkem kvaliteeti, ja ma ei taha, et me takistaksime inimesi töökohtadele kandideerimast. me nõuame, et oleks rohkem töökohti, kuid me tahame, et oleks rohkem kvalifitseeritud tööjõudu. mis tähendab, et tingimused peavad olema võrreldavad Euroopas äh, ei ole meil diplomite äh, võrreldavust puudutavat direktiivi, kuid me tahame, et ühe liikmesriigi diplomeid tunnustataks ka teistes liikmesriikides, kuid see tähendab, et kvaliteedi suhtes peab meil olema võimalus erinevaid äh, väljaõppeid võrrelda. ma arvan, et kui me võtame näiteks automaatse kutse kvalifikatsiooni tunnustamist ja sellist asja ei saa olla. seega on meil vaja siin mitut kategooriat ja kui teatud kvalifikatsioonist ei piisa, siis tuleb kvalifikatsiooni suurendada, et meil oleks võrreldavus. mis puudutab erinevusi, siis ma olen, Milan, sinuga nõus, et tuleb näha ette ka teatud erandid ma saan väga hästi aru, et siin on võimalik juurde õppida. sest kui me tahame, et äh, see raport kehtiks kõikide Euroopa kodanike kohta, siis meil peab olema võrreldavus. ja see puudutab ka keele küsimust. kui ma tahan teatud töökohta, siis äh, peab mul olema ka vastav keeleoskus, ma ei saa öelda, et ma ei saa nendest keeltest aru, mul on ükskõik. nagu eelkõnelejad ütlesid, mängivad ka keelekursused väga olulist rolli, ma arvan, Milan, et meil on ees väga pikk arutelu, me saame seda teha Strasbourgis. ning kindlasti küsimust selgitada. Te teate, kuidas Saksamaal asjad toimivad? me tahame, et oleksid töötajatele õiglased tingimused. me ei taha tõrjutust, me ei taha kedagi isoleerida. me tahame, et oleks võrreldavus. seega oleks kõigil võimalus kandideerida teatud töökohtadele olen nõus ka Hispaania kolleegidega. näiteks on need küsimused äh, seotud ka Saksamaaga, sellepärast et Saksamaal on nüüd rohkem tööd, kui meil on rohkem kvalifikatsiooni, siis on nüüd äh, võimalus minna tööturule ja kui me kõikidest nendest küsimustest kinni peame, siis saame ka raportit paremaks muuta, IMCO-s see kindlasti niimoodi ei ole. meie oleme siin eksperdid, just seda tahtsingi rõhutada. ma tahaksin öelda, et Europarlamendi televisioon on ka siin, nii et, et kui keegi tundis muret selle pärast, et mis, miks need kaamerad siin ringi kõnnivad ja nüüd järgmine kõneleja. niisiis proua Jaslovetska. mina olen variraportöör Rahvaparteis. tahaksin tänada raportööri väga hea arvamuse eest. tegemist on väga hea lähtepunktiga edasisteks aruteludeks direktiivi tuleviku teemal rahvapartei nimel olen esitanud äh, mitmed muudatusettepanekud, tegemist on sisuliselt lisandustega. tahaksin lihtsalt rõhutada teatud asju, mis raportöör on juba välja toodud. põhilises äh, ma tahaksin öelda, et meie toetame kutsekaardi sisseviimist. loomulikult tuleks enne läbi viia teostatavusuuring Äh, meil on vaja siis äh, sellega tegeleva juhtgrupi arvamust ja samuti toetame seda, mida proua Hirš ütles, äh, keeletest ei tohiks olla takistuseks. samas me leiame, et tuleks sisse viia rangemad reeglid nende jaoks, kes töötavad tervishoiusektoris, sest see on sektor, kus keel on oluline ja seega keelenõuded peaksid olema karmimad meile tundub ka, et kutseõppekavasid tuleks kohenda, vastavusse viia tehnoloogilise arenguga ning ma taha, ma tahaksin, et see direktiiv hõlmaks ka neid inimesi, kes just kooli lõpetavad, et nad oleksid mobiilsemad. niisiis me toetame neid muudatusettepanekuid, mis edendavad mobiilsust Euroopa Liidus ning toetame ka neid äh, samme, mis vähendavad siis äh, kutsekaardi nõudvate äh, ametite loetelu ning toetaksime ka sotsiaalkindlustussüsteemide suuremat ühtlustamist Euroopas. me leiame, et elatustase Euroopa liikmesriikides on erinev ja seetõttu see äh, ühtlustamine võib-olla ei ole väga realistlik. meil on muudatusettepanekud, mis äh, puudutavad ühtset Euroopa keeletesti. Äh, võib-olla peaks vaatama, kas me sellega antud hetkel ei lähe liiga kaugele. me ei peaks tekitama siin uut halduskoormust. tahaksin ka, et raportöör juhiks tähelepanu siis äh, millist, milliseid muudatusettepanekuid ta ei saa aktsepteerida, sest meil on ka probleeme teatud muudatusettepanekutega ja ma tahaksin olla kindel, et ma panin tõesti kirja kõik õiged numbrid nende muudatusettepanekute kohta, mida raportöör ei saa toetada. niisiis, kokkuvõtteks tahaksin öelda, äh, et ma loodan, et meie koostöö kompromiss muudatusettepanekute osas on viljakas. aitäh ja nüüd härra Pahh hästi, siis saab hoopis proua Reegner sõna. aitäh! mina tahaksin äh, meelde tuletada, miks on niivõrd oluline, et me kutsekvalifikatsioone vastastikku tunnustaksime. ja väga oluline on, et me mingi süsteemi paika paneme Äh, see on äh, Euroopa Liidu äh, enda seisukohalt väga oluline. väga paljud töölised või potentsiaalsed töölised on silmitsi tohutute tõketega. Nad on sunnitud leppima töökohtadega, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud ja mille eest nad tegelikult saavad palju väiksemat palka. see on peamine põhjus, miks olukorda tuleb muuta ja seetõttu tulebki selle teemaga tegeleda Euroopa tasandil. esimesel mail me Austrias lõpuks avasime oma tööturu idapoolsetest liikmesriikidest tulijatel, enamik riike on seda juba teen-, teinud kui me seda kuulsime, siis äh, kuulsime palju selliseid äh, lugusid sellest, kuidas töölised, kellel on suurepärane kvalifikatsioon oma koduriigis äh,, äh austades nende kvalifikatsiooni, aga ei tunnustata ja seetõttu nad pidid leppima töökohtadega, mille eest maksti tunduvalt vähem näiteks kui me räägime siin meditsiini vallas antud kutsekvalifikatsioonidest äh,, Äh, me räägime näiteks arstidest, väga kõrgelt kvalifitseeritud inimestest, siis äh, äh, tihtipeale nad ei saanud tööd, sellepärast et nende kutsekvalifikatsioone lihtsalt ei tunnustatud. niisiis kvaliteet on äärmiselt oluline loomulikult, sellele tuleb pöörata palju tähelepanu. aga me peame hoolitsema selle eest, et on ka läbipaistvus, me peame Äh, Euroopas läbi suruma kvalifikatsioonide raamistikku, aga äh, ei saa lubada, et see kutsekvalifikatsioonide tunnustamine viib selleni, et teatud inimesed lihtsalt tõrjutakse kõrvale. tahaksin, et me väldiksime e-, e-, igasugust palgatumpingut proua Sippel mainis seda ja äh, mina tuleksin ka selle teema juurde, nimelt sotsiaalpartnerid äh, on äärmiselt oluline rõhutada, äh, kui, et sotsiaalpartnerid tuleb kaasata, nemad peavad olema siin just peamised eestkõnelejad, nemad on need, kes iga päev selliste praktiliste detailidega kokku puutuvad, nemad teavad, mida nad teevad ja seetõttu me peame ka nende seisukohti arvesse võtma. aitäh. nüüd härra Engel. ja ähm, ich glaube, dass der vorgele-, dass die Änderungsanträge und der Bericht äh, zwei äh, ma tahaksin öelda, et see raport me, mida me arutame, käsitleb kahte teemat, mille osas peame jõudma kokkuleppele. ma pean ütlema, et ma olen pisut äh, ärritatud lihtsalt sellepärast, et ma toetan peaaegu äh, kõike seda, mida Toomas Mann ütles. Äh, see ei tekita mulle mingeid identiteediprobleeme, aga ta ütles, et kui inimesed Äh, kellel on teadmised ja pädevus äh, mingite asjadega tegeleda, et neil, neil tekib probleeme ja võib-olla ta ei rõhutanud ühte asja nii palju, nagu mina tahaksin me peame hoolitsema selle eest, et need inimesed, kes soovivad mobiilsust, ja me peame pöörama tähelepanu mitte siin ainult majanduslikele argumentidele, vaid ka sotsiaalsele kaitsele, sotsiaalkindlustusele, korralikule palgale. kõikide nende asjadega tuleb arvestada, praegu need asjad ei ole tasakaalus kui me läheneme mobiilsusele ainult äh, tööturul valitseva pakkumise ja nõudluse aspektist, siis me ei mõtle inimestele, me ei mõtle nende sotsiaalsetele huvidele ja see on minu arvat-, äh, minu arvates üks oluline asi, millega me peaksime siiski arvestama. Äh, tööliste ja tarbijate kaitsmine on väga oluline, aga samuti on väga oluline võrdsed õigused ja võrdsed võimalused töötajate jaoks tulles nüüd selle juurde, mida raportöör ütles, ta ütles, et see põhimõte võrdne palk võrdse töö eest ei ole talle vastuvõetav. mina tahaksin küsida, et kas siis äh, tulevases Euroopas peaks äh, olema niimoodi, et keegi võib töötada teises riigis, aga madalama palga eest lihtsalt sellepärast, et nad on pärit kuskilt teisest riigist, kas Hispaaniast või Itaaliast või äh, mina äh, leian, et see küll ei saa olla see alus, millele me Euroopat rajame. meil peaks ikkagi olema võrdsus. lõpetuseks, mina ei näe küll mingit põhjust, võib-olla seal on, võib-olla on olemas mingid põhjused, mina ei tea, aga ma ei näe küll praegu mingit põhjust vähendada seda äh, kutsekvalifikatsiooni nõutavate ametite loetelu ma toetan tunnustamisreeglite lihtsustamist. Saksamaal jääb mul vahepeal mulje, et kutsekvalika-, kutsekvalifikatsioonide tunnustamine tegelikult ei ole kuidagi seotud äh, sellega, mi-, mida see asi peaks tegelikult puudutama inimeste oskuste kvaliteediga, et asi on rohkem rassismis ja ksenofoobias. me ei tohi lubada bürokraatlikel takistustel siin äh, selliseid pingeid tekitada. niisiis, me ei taha, et kvalifikatsioonide tase väheneks, loomulikult me soovime äh, kõige paremini kvalifitseeritud inimesi meil on vaja kom-, konkurentsi, meil on vaja paremat kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, aitäh! suur tänu proua Vikström, Vikström saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esinaine. kõneleja jätkab rootsi keeles. tegemist on tõesti väga huvitava aruteluga, tõepoolest väga-väga huvitava aruteluga. nii palju on inimesi, kes sellel teemal soovivad sõna võtta. tihtipeale me räägime siin neljast vabadusest, liikumisvabadusest, teenuste vabadusest, kapitali liikumise vabadusest ja nõnda edasi, aga võib-olla oleks aeg rääkida ka viiendast vabadusest. selleks võiks olla teadmiste vabadus või teadmiste liikumise vabadus, nii et, et äh, teadmised saaks vabalt liikuda üle meie riigi piiride. loomulikult äh, haridust ja koolitust äh, tuleb tunnustada. minu kodumaal Rootsis oleme me juba aastakümneid Äh, tuntud selle poolest, et meil on kõige kõrgemini kvalifitseeritud äh, pitsapoisid äh, ja taksojuhid. Ah, ja tihti on see tingitud teatud eelarvamustest, sellest, et me ei aktsepteeri seda koolitust, mille nad on oma koduriigis saanud ja seega nad on sattunud nõiaringi, kust nad enam välja ei pääse. nii et, et see direktiiv on kohutavalt tähtis. me peame Äh, lähenema asjadele inimese vaatevinglist, me peame äh, aktsepteerida, aktsepteerima inimeste kutseoskusi, äh, see, see peab niimoodi olema kõigis liikmesriikides, me oleme ju lõppude lõpuks liikmesriikide ühendus. ma loodan, et see raport võetakse vastu ning ma loodan, et arv-, arvamuse koostaja ja IMCO komisjoni raportöör tõesti lõppkokkuvõttes koostavad väga hea raporti, aitäh! Monsieur Cabnor. Cabnor. aitäh, aitäh kolleegidele. tahaksin kõiki tänada selle väga huvitava ja rikkaliku arutelu eest, olge kindlad, et ma panin äh, väga hoolikalt kirja kõik, mida te ütlesite ning ma üritan need ka kompromissmuudatusettepanekutesse lülitada selle kohta, mida ütles härra Händel, eh, see võrdne palk eh, võrdse töö eest. ma ei eh, kavatse seda põhimõtet toetada, sellepärast et minu jaoks on väga raske ette kujutada näiteks Saksa ettevõtte juhti, kes juhib ettevõtet minu kodumaal Tšehhis, näiteks autotööstus, oleksid nõus sellega, et neile, neile makstakse palka Slovaki või Tšehhi reeglite järgi ja mitte Saksa reeglite järgi. tahaksin kinnitada veel kord seda, et ma ei poolda muudatusi kuus ja üheksa. suur aitäh ja jään ootama ko tulevast koostööd. suur tänu siin seega oleme lõpetanud selles küsimuses muudatusettepanekute läbivaatamise ning saame järgmine kord raporti vastu võtta üheksateistkümnendal septembril. seega jõuame kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, kus ma annan sõna raportöörile Philipp Bullanile neljateistkümnenda äriühingu õiguse direktiivi kohta. tegemist on arvamusega, kus me teeme koostööd juurikomisjoniga. suur tänu, proua esimees, tõepoolest see direktiivi et-, ettepanek, mis puudutab äriühingu asukoha piiriülest üleviimist. siin on vastutavaks komisjoniks juurikomisjon. meie omalt poolt peame rõhutama töötajate õiguste kaitsmist sellise üleviimise puhul praegu on just suured ettevõtted, mis tegelevad sellise üleviimisega ning praegu on olemas direktiiv, mis näeb üle sellise üleviimise, kuid ainult Euroopa ettevõtete või ko-, Euroopa kooperatiivide puhul, nii et eesmärgiks on siin laiendada rakendusala ka muuhulgas ka VKE-dele näiteks me peame tegema siin kitsendavaid ettepanekuid, et kinni pidada töötajate õigustest, kuid ka aktsionäride ja partnerite õigustest. eesmärgiks on ka tugevdada siseturgu, muuta seda integreeritumaks ning tagada töötajate vaba liikumine ettevõtetes ühtse turu raames. püüdsin siin raportis teha mõningaid ettepanekuid, mis lubaksid töötajatel osaleda üleviimises tahaksin, et äh, oleks kohustuslik nendega konsulteerimine. ning töötajatel peab olema õigus siin oma seisukohta väljendada kui äh, üleviimine toimub, kuid äh, õigustest ei peeta kinni, siis peab olema võimalus äh, algatada juriidiline protsess ja seda siis enne üleviimise toimumist. tahaksin, et äh, meie komisjon viiks välja selle direktiivi teemal mõju-uuringu räägin siin pisut ka raportist, meil on kakskümmend kuus muudatusettepanekut. meil ei ole siin suuri probleeme, mõned muudatusettepanekud täpsustavad või täiendavad üksteist ning toetan neid hea meelega. esimene muudatusettepanek proua Regneri ja Steinrückilt mul ei ole siin konkreetseid probleeme kuid kui me räägime direktiivist kaks tuhat üks murd kaheksakümmend kuus, siis sellest peaks piisama, me ei pea siin rääkima äh, äriühingu õigusest, siin on mitmeid kompromissettepanekuid, teen ettepaneku koordinaatoritele ja variraportööridele need Strasbourgis läbi vaadata siin on ka mõned kitsendused, räägime sellest veel. muudatusettepanek number kakskümmend kuus, kus ma ei saa aru, miks peaksid välja jätma teatud teemad. ma arvan, et üldises plaanis Äh, vabandust, äh, ütleb raportöör äh, ka muudatusettepanek üheksateist Toomas Hendelilt, kus ta soovib täpsustada, et pärast Euroopa äriühingu loomist peab siin nendest õigustest kinni pidama. ma arvan, et siin ei ole väga keeruline leida kompromiss ettepanekuid, tahaksin tänada variraportööre ning kõiki muudatusettepanekute esitajaid ja loodan, et meil on kasulik arutelu järgmisel nädalal Strasbourgis. suur tänu, palun proua Wikström ja siis härra Händel. suur aitäh. jah, siseturg Äh, on tihedalt seotud äriühingu õiguse direktiiviga. ma tahaksin tänada härra Boulogne'i väga tasakaalustatud arvamuse koostamise eest. aga mul on ka mõningad, talle mõningad küsimused seoses muudatusega kolmteist Teie sooviksite, et pädev asutus jälgiks ettevõtete asukoha piiriülest üleviimist. kas jutt on mingist uuest asutusest, mis luuakse või äh, on tegu mõne juba olemasoleva asutusega, sooviksin, et te seda punkti selgitaksite. loomulikult äh, on äh, see raport äh, seotud äh, teiste komisjoni, teistes komisjonides teht-, tehtavaga. raportöör juba ütles, et jurikomisjon on siin juhtkomisjoniks Äh, äh, punktid ähm, nelikümmend viis ja nelikümmend neli, kus räägitakse ettevõtete toimimisest ja sellest, et neil kõigil on asutamisõigus. seega me peaksime olema järjekindlad ja hoolitsema selle eest, et need õigusaktid, mis vastu võetakse, äh, ettevõtte asukoha piiriülest üleviimist ka ühtselt käsitletakse, sest muidu võib juhtuda niimoodi, et liikmesriigiti seadused erinevad siin võib tekkida oht töötajatele ja töökohtadele. loomulikult peab vaatama, kuidas asjad tegelikkuses toimima hakkavad. tahaksin teid tänada selle arvamuse eest, mille te juurikomisjonile olete koostanud. tahaksin meelde tuletada, et tegemist on jällegi ühe sammuga siseturu lõpliku väljakujundamise teel. aitäh! Merci, Monsieur Handel, puis Madame Renier suur tänu, palun, proua Regner. ja, libe kolleegid, kolleegid. härra Hendel. daamid ja härrad. kui vaadata Euroopa äriühingu õigust, siis äh, selle lähtepunktiks äh, näib olevat igasugune tööliste poolne panu, panuse vältimine küsimus on selles, millised reeglid peaksid töötajaid puudutama ja kuidas nad saavad siis äh, kaasa rääkida selles, millised reeglid millises riigis kehtivad. mul on väga hea meel kolleegide muudatusettepanekute üle, sest paljudes muudatusettepanekutes viidatakse Euroopa äriühingu äh, statuudile ja mitteühinemiste direktiivile sest et tihtipeale juhtub niimoodi, et vaatamata sellele ühinemisele äh, äh, ühine, et ühinemise tulemusena ettevõte lihtsalt, sama ettevõte eksisteerib ikkagi edasi, ainult erinevas vormis. Äh, töölistel ei ole siin võimalik eriti kaasa rääkida Äh, samas äh, oleks äh, vaja just selliseid, ettevõtted tihtipeale just lähtuvad selle riigi reeglitest, kus töötajate kaitse on kõige nõrgem. jätkame nüüd kõrvale selle äriühingu asukoha küsimuse, kus riigis ettevõte peaks asuma. siin ei saa olla mingit automaatset lähenemist, nii et, et me peaksime arutama seda, kuidas seda äriühinguse direktiivi rakendatakse. mis puudutab minu muudatust üheksateist, tahaksin seda raportöörile selgitada. ma tahaksin öelda, et Saksamaal sellised koosotsustusstruktuurid on olemas. antud hetkel Äh, kui tahetakse minna kaasotsustamise kõrgemale tasemele, siis Euroopa äriühing, luuaksegi just nimelt Euroopa äriühing ning äh, sellega äh, see tööliste varasem kaasarääkimise õigus kaob, see ei ole vastuvõetav. töölistel peaks olema õigus juhul, kui ettevõtte asukoht teise riiki viiakse, siiski kaasa rääkida. Nende kaasarääkimise õigust tuleb suurendada pärast seda, kui ettevõtte asukoht otsustatakse üle viia. Saksamaa süsteem loomulikult puudutab Saksamaad, aga asjale saab läheneda ju ka laiemalt, vaadata olukorda kogu Euroopas meil tuleb arvestada tegelikkusega. Äh, tegelikkust äh, ei saa eirata. ja selle, sellele kõigele ma viitangi muudatusettepanekus üheksateist. proua Regner. aitäh. Äh, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Pulaani selle koostöö eest, mis meil siiamaani on olnud, mulle on jäänud mulje, et ta tõesti tahab variraportööridega tihedat koostööd teha. seega ma loodan, et meie viljakas koostöö jätkub. nüüd natukene taustast. Euroopas me finantsturgude ja määrustega tegeleme siis, kui vaja, aga me peame olema ka ettevaatlikud, mündil on ka teine külg ei tohi ära unustada Äh, seda, et äriühingu õiguse vallas on meil äh, seadused üsna, üsna ranged. see töötajate kaasotsustamise õigus on midagi, millega peab väga hoolikalt ümber käima. mul on väga hea meel selle üle, et raportöör äh, tõesti üritab asjaga teatud suunas liikuda Äh, öeldes, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu Euroopa äriühingu põhikirjale ja mitte niivõrd ühi-, ühinemiste direktiivile. ma loodan, et selline lähenemine tõesti toimib. ühinemiste tulemisena sünnivad ettevõtted, mis võivad lihtsalt üle piiride liikuda ja sõna otseses mõttes kaardilt kaduda uued seadused ja töötajate kohta kehtivad äh, korraga uued seadused, nii et, et siin on praktilised asjad, millega tuleb tegeleda. härra Hendel juba mainis siin õiguskaitse küsimust. seda, miks ettevõtted oma asukoha üldse üle viivad, nii et, et ma loodan, et meid me tõesti keskendume Euroopa äriühingu põhikirjale, aitäh! qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Eh, suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? tundub, et ei. seega sõna uuesti raportöörile, kuid siiski, kas komisjoni esindaja on äkki kohal ja sooviks samuti sõna? tundub, et ei, ei ole keegi meile märku andnud, nii et eh, härra äh, raportöör, suur tänu, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele, suur tänu nende muudatusettepanekute eest, mis on esitatud raportile ja, ja tänu ka küsimuste eest, muidugi äh, mõned äh, küsimustest on õiguslikku laadi ja, ja õiguskomisjon peaks nendega tegelema, mitte meie, tööhõivekomisjon, kuid äh, tahaksin siis lühidalt siiski vastata mõnedele küsimustele, nimelt, äh, just nimelt vastuvõtva riigi seadusandlus peaks kehtima, kuid kui töötajate õigus on kehvemini kaitstud vastuvõtvas riigis kui ähm, päritoluriigis, siis peaks siiski päritolureeglistik kehtima tuleb kindlasti eh, er-, eristada tegeliku eh, ettevõtte üleviimise ja nii-öelda eh, ajutise üleviimise vahel, väga paljud ettevõtted kolivad üle ainult ajutiselt, aga üldiselt mulle tundub, et ilmselt meil ei teki erilisi raskusi järgmisel nädalal kokkuleppe leidmisega enamus praegu lahendamata küsimusi on siiski, kas äh, teksti puudutavad otseselt siis nagu, kuidas see on koostatud või, või on detailid. suur tänu! mis puudutab seda punkti, siis äh, võtame selle arvamuse vastu komisjonis üheksateistkümnendal septembril, mis tähendab seda, et äh, saame kindlasti võimaluse Äh, õiguskomisjonis oma seisukohti selgitada üheteistkümnendal oktoobril ja ma paluksin, et raportöör nagu tihti tuleb tunnistada, et me võtame neid arvamusi vastu ja jätame asja siis selle nii-öelda juhtiva komisjoni kätesse, aga tegelikult on väga oluline ja ma olen valmis siin raportööre aitama selles töös, et see, mis me oleme siiski ähm, vastu võtnud, äh, leiaks ka tegelikku kõlapinda selles juhtivas komisjonis. Äh, väga paljudes komisjonides on see tihti nii jäänud, et meie arvamus jääb märkamata. proua esinaine on hämmingus, ta ei tea, mis tema iPhone'iga nüüd juhtub <laughs> kaasaegne tehnoloogia surub peale ennast Voilà, sanction. Äh, nagu ma ütlesin, enne seda äh, masinapoolset sõnavõttu siit väga-väga huvitav on see, et äh, raportöör, kes meie arvamuse koostab, saaks kohtuda ka kogu raporti raportööriga, selleks et meie töö ei, ei läheks luhta. meil on praegu jäänud kuu aega või, või vähemalt kolm nädalat Äh, selle saavutamiseks ja, ja, ja kindlasti läheb meil see hästi ja see arvamus kujuneb õiguskomisjonis korralikuks. see päevakorrapunkt on ammendatud nüüd. järgmine päevakorrapunkt, number kolmteist. räägime muudatusettepanekutest arvamusele, mille on esitanud härra Frank Engel, teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine äh, tegemist on arvamusega, mis esitatakse siseturu äh, komisjonile kakskümmend kaks muudatusettepanekut on esitatud ja proua Morin, nagu ma saan aru, äh, asendab siin täna meie arvamuse koostajat. suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin jah, siis vabandada Frank Engeli nimel, kes äh, täna on tööreisil Poolas ja ei saa seega kohtumisel osaleda aga tegemist on siis tõesti arvamuseelnõuga, mis esitatakse IMCO komisjonile, kakskümmend üks muudatusettepanekut esitati ja e, saavutatud on ka üks kompromiss, nimelt muudatusettepanekute neli ja viis osas, see puudutab lõiget üks, rõhutatakse siin seda, kui oluline on töökohtade loomise potentsiaal teenuste sektoris üks suuline muudatusettepanek tuleb ilmselt esitamisele muudatusettepanek number kaheksa osas proua Tirling. puudutab see fraasi mõnedes liikmesriikides, esitatakse siis suuline muudatusettepanek, kuid suuri probleeme meie jaoks ilmselt ei tekita ja ülejäänu osas on äh, läbirääkimised läinud äh, raportööride ja variraportööride vahel väga-väga hästi. ja hääletus ilmselt ka ei järgmisel nädalal problemaatiliseks, aitäh! Bien, alors euh, je comprends. suur tänu, nagu ma saan aru, härra Tserkas on palunud sõna ja siis äh, proua ja siis edasi, härra Tserkas. Thank you very much, chair Eh, brevemente, senora president. teen väga lühidalt, äh, proua esimees. ma räägin täna siin samuti kolleegi nimel, nimelt pro-, kolleeg Könts äh, on äh, Brüsselist eemal ja ei saa ise võtta sõna. kuid ta on edastanud mulle oma märkused ning äh, olen temaga ka rääkinud ning tema nimel võin siis öelda äh, raportöörile äh, edasi, et sotsialistide fraktsioon on valmis seda algatust toetama, meie meelest on see väga suur samm edasi õiges suunas ning teenuste direktiiviga avatud protsess on väga tähtis, sest et teenuste sektor on ju Euroopas see, kes kõige rohkem töökohti eh, loob tänapäeval Euroopas ja seega eh, me peaksime ka seadusandluse kohaneva, kohanevate ja muutuvate oludega eh, paika saama. ettevõtete jaoks on väga oluline see teenuste direktiiv meile on meelepärased praegu toimuvad arutelud, kuid mitte igas punktis ei saa me rahul olla me ei seadnud endale väga kõrgeid sihte ja esitasime sotsialistidele ainult kolm muudatusettepanekut. kuid härra Engel sellele vaatamata eh, ei, ei ole eh, meile vastu tulnud, eriti muudatusettepanekute neliteist ja kuusteist osas. me tahaksime vähemalt selgitusi selle kohta, miks talle need ei meeldi, need muudatusettepanekud. ta lihtsalt on öelnud, et ta ei kavatse neid toetada ja, ja, ja, ja et mida ta siis, mis talle ei meeldi. sellepärast, et muudatusettepanekus number neliteist 14 eh, me rõhutame ainult seda, et, ähm, et vastastikuse tunnustamise küsimused äh, peavad saama natukene lisatäiendust, äh, eriti kui me räägime töötervishoiu ja ohutuse osas. kuusteist. siin me tahame luua läbipaistva raamistiku tagades äh, siis selle, et inimesed, kes seadust ei täida, peavad äh, ka tarbija ees, selle ees vastust kan-, vastutust kandma. nii et kui äh, raportöör meile võiks selgitada, miks need asjad talle ei meeldi, äh, siis oleks väga kena ja võib-olla on ta valmis minema siin kompromissile. vastust on meil vaja, kompromissi on vaja, sellepärast et muidu ei saa me seda raportit toetada. aga ma olen täiesti veendunud, et härra raportöör mõistab meid, proua Vikström suur tänu, äh, esinaine. võtan sõna härra Kreutzmanni nimel, kes ka täna Brüsselis ei ole ja rõhutan siis mõningaid tema märkuseid. tal on üsna selged äh, veendumused selle direktiivi osas kuid äh, valiksin siis nendest paljudest seisukohtadest mõned. härra Kreutzmann on esitanud paar muudatusettepanekut härra Kreutzmann arvab, et äh, arvamuse projekt on väga hea alus aruteludeks äh, teenuste direktiivi vastastikune hindamine on härra Kreutzmanni meelest väga oluline samm siseturu lõpuleviimisel ning kindlasti stimuleerib töökohtade loomist Euroopa Liidus. seda rõhutab ka fakt, et teenused on tegelikult olnud need, äh, mis on äh, kõige rohkem töökohti loonud. härra Kreutzmann on esitanud muudatusettepaneku kakskümmend ja rõhutab siin seda, et VKE-d on tööhõive suurendamisel ja sotsiaalse kaasatuse tagamisel kõige olulisemad ja kui nõuded on äh, nende suhtes ebaproportsionaalsed, siis see takistab nende tegevust. kõige tähtsam on tagada see, et teenustepakkujad, eriti VKE-d, saaksid täiel määral nautida siseturul neile antud õiguseid ja seega härra Kreutzmann on rahul sellega, et komisjon kavatseb nende meetmete tõhusust ka kontrollida. nõus on ta ka proua Könsiga, et äh, kontaktpunktide küsimus on väga oluline ja direktiivile äh, aitakse kindlasti kaasa, aga nende tööd tuleb senisest natukene täpsemalt hinnata muudatus number kaheksateist, härra Kreutzmann on nõus sellega, et pensioniõigused äh, peavad olema kaitstud, kuid ametiühingu õigused ja palgaõigused peaks jääma siiski liikmesriigi reguleerida ja seega palub ALDE fraktsioon eraldi hääletust selles küsimuses. ja lõpetuseks ei ole härra Kreutzmann nõus ka sotsiaalse progressi klausli sissetoomisega. ja sellepärast on ta siis esitanud muudatusettepaneku number kakskümmend üks põhivabadused äh, on nii härra Kreutzmanni kui ka minu meelest äh, väga hästi kaitstud Euroopa põhiõiguste hartaga. niisiis, nii palju proua äh,, härra Kreutzmanni ja minu enese poolt äh, suur tänu tähelepanu eest Pro,. proua Moran, kas te vastate raportööri nimel? proua esimees, võtan arvesse kõiki tehtud märkusi ja saadan konkreetsed muudatusettepanekuid puudutavad märkused ka edasi. ja kuivõrd siin ei ole raportööri ega variraportööre, siis me oleksime võinud siin väga kiiresti kokku leppida. aga kuivõrd me ei saa seda teha, siis ma saadan raportöörile kõik märkused väga täpselt edasi, suur tänu. see muidugi kõik ei takista meid sugugi hääletamast esmaspäeval. loodan, et esmaspäevaks äh, saame ka kokkuleppele jõuda. neljateistkümnes äh, päevakorrapunkt nüüd oleme siin pisut ajakavast maha jäänud. seega hääletame Fredrik Dardeni raporti üle. ei, ei, see on siiski edasi lükatud. seega hääletame viieteistkümnendat punkti globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi tulevik siin on äh, raportööriks äh, proua Harkin. Sur euh, le paragraphe 2 lõige teine, teine muudatusettepanek kahes osas. esimene osa siin on suuline muudatusettepanek, mis äh, kustutab sõna for ning kogu tekstist võetakse välja sõnad prevention and kes toetavad esimest osa. seega see on vastu võetud. kes toetavad sõnu prevention and väljajätmist? vastu? erapooletuid kontrollime. hääletamine on avatud, kas kõigil on kaart kaasas? proua Regner, kas teil on oma kaart kaasas? niis, üksteist poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud, lõige neli, muudatusettepanek kolm, siin on samuti suuline muudatusettepanek äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kümme poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? ära kaasa Äh, mina olen selle muudatuse, suulise muudatusettepaneku vastu. seega hääletame neljandat muudatusettepanekut algsel kujul, kes seda toetab? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. pärast äh, muudatusettepanek äh, viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitse, muudatusettepanek kuus, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on kogu selle ettepaneku poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kaheksa, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige üheksa, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lõige kaksteist, muudatusettepanek kümme proua Harkinilt. kes on selle poolt, vastu, erapooletuid? vastu võetud lõige kümme, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist äh, kahes osas. kõigepealt esimene osa. Urges the commission to evade the responsibilities. kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd hääletame ülejäänud teksti teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige viisteist, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt üksteist, muudatusettepanek number üks, kes on poolt? ma pean siin selgitama äh, siin viidatakse meie töörühma FEM tegevusele. ja ma hindan väga kõrgelt nende tööd, kuid ma leian, et Euroopa Parlamendi resolutsioonis on oluline meie komisjoni töö tervikuna. seega on üsna kummaline viidata ainult ühe töörühma tööle, sellepärast tegin ka ettepaneku hääletada vastu. Has proven to be uh, um, Attendez, non, je suis en train de me confondre. ei, ma ei leia seda teksti ülesse, ütleb proua esimees deliberation of the Employment Special Working Group on the EGF. honnêtement. Uh, ausalt öeldes ma arvan, et oluline on meie komisjonis toimuv arutelu, mitte töörühmas toimuv arutelu. sellepärast tegin ettepaneku selle lause välja jätta, mulle tundub see ebaproportsionaalne oui, je, je demande d'approuver mon amendement qui est de supprimer cette référence. jah, seega tahtsin selle viite siit välja jätta. me võime öelda, ma võib-olla saan siin teha suulise muudatusettepaneku, mis seisneks äh, kas me võiks öelda? The employment committee kas me ei võiks siin viidata lihtsalt siis äh, tööhõivekomisjoni tegevusele? jah, siin tahtsin teada, kuivõrd me siin hääletame, et võib-olla saaksid teised selgitada, miks äh, meil on võimalus siin võimalus arutada muudatusettepaneku üle, kas teistel raportööridel on samuti selline võimalus? No, la mia positsioone semplicemente, non trovo, non voglio fare una discussione qui durante. ei, minu seisukoht on lihtsalt see, et äh, püüdke mitte hakata arutama siin hääletamise ajal. Te saate muidugi esimehena seletada, äh, milline on teie seisukoht muudatusettepaneku suhtes, aga ma tahtsin teada, kas teistel on ka selline võimalus? ma luban endal seda teha, sellepärast et äh, raport on siiski väga oluline ja ähm, me töötasime meili teel suve jooksul ning nüüd meil on natuke aega ka selle üle arutada. ja see raport puudutab mind otseselt äh, proua Harkin on raportööriks siin, palun annan talle sõna. kabiinid kahjuks ei kuule midagi. kahjuks ei ole kõnelejat kuulda. jätkuvalt ei ole kõnelejat kuulda Is that okay? jah, nüüd on kõnelejad kuulda. Äh, võib-olla see mikrofoni mittetöötamine on omamoodi sõnum. minu seisukoht äh, on äh, see, ma kuulasin ära teie seisukoha ja see on tõesti veider, sa ütlesid, et on veider oma seisukohta niimoodi esitada, aga proua esinaine, te ei selgitanud, kas meie seisukoht on õige või ei ja ma arvan, et on praegu hääletuse käigus hakata asju muutma juba liiga hilja. minu ettepanek äh, oli tõesti siis äh, muuta seda kohta ja rääkida tööhõivekomisjonis tehtud tööst, mitte tööhõivekomisjoni töögrupis tehtud tööst. kui selle muudatusega kolleegid nõus ei ole, siis ma võtan oma muudatusettepanekud tagasi ja jääme esialgse versiooni juurde, nii nagu proua Harkin seal on välja pakkunud, kuid proua Harkin siiski soovib sõna. proua raportöör. suur tänu kas praegu siiski me saaksime selle kokkuleppe saavutada, et me viitame mõlemale, nii töögrupile kui komisjonile või läheb siis juba liiast? proua esimees. kas keegi on vastu sellele, et sõnastame selle üheteistkümnenda ümber niimoodi, võttes arvesse tööhõivekomisjoni ja tööhõivekomisjoni eh, töögrupi tööd ja nii edasi. kas keegi on, kas, kas ollakse nõus sellega proua Moa? proua esimees, minu meelest see ettepanek ei ole vastuvõetav siin praegu hääletuse lõpus alles ja ma tahaksin äh, rõhutada seda, et äh, me tegelesime oma töögrupis väga tõsiselt sellega. ja arvestades nüüd seda, mis äh, saab komisjonis või täiskogus, kus kõik raportid ju valmistatakse tegelikult ette töögrupis lõppkokkuvõttes on ju eelarvekomisjon see, kes need, nende raportite silma peab. minu meelest ei peaks siin ainult rõhutama tõesti seda komisjoni, tööhõivekomisjoni tööd. sellepärast, et muidu võib see pärast meile valusalt kätte maksta. proua Peres, ma saan aru, kuid ometigi ju meie töögrupi töö peaks peegeldama meie komisjoni arvamust. me räägime siin menetlusest, nagu ma räägin, see tegelikult ei oleks nii karm selle suhtes. ja minu meelest on tõesti natukene kummaline, nagu proua raportöör ütles, et me täiskogus võitleme või ühesõnaga räägime mingisuguse töögrupi nimel, mis tegelikult ei olegi üldse ametlik organ Euroopa Parlamendis ja seega ma ütlesin, et noh, et võib-olla peaks rääkima komisjonist, aga ma olen nõus sellega, et me räägime nii komisjonist kui ka töögrupist, kui te sellega nõus ei ole, siis ma tagasi oma muudatusettepaneku, aga härra Ööri nüüd. mikrofon, palun jah, suur tänu, e, esimees ma ei arva sugugi, et me peaksime seda asja nüüd hakkama siin tõesti hääletuse lõpus vaagima ja sellest pikalt rääkima. kas me lihtsalt ei võiks hääletada selle esialgse ettepaneku poolt, enamus on teie ettepanekule niikuinii vastu? proua Peres ütleb, ma võtan tagasi selle muudatusettepaneku nii ja ei pane üldse hääletusele seda ja nüüd siis lõpphääletus. kas teeme elektrooniliselt? no teeme elektrooniliselt, hääletus on avatud. hääletus suletud. kakskümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletu kolleeg ja seega tervitus meie raportöörile kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, muud küsimused, kui neid ei ole ja tundub, et ei ole, siis tuleme jälle kokku kaheteistkümnendal septembril, esmaspäeval äh, Strasbourgis kell üheksateist null null, tegemist on meie komisjoni tavalise kohtumisega.